Thank you, colleagues, and uh, a particularly warm welcome. suur tänu, kallid kolleegid. ma tahaksin eriti soojalt tervitada siin täna rahvusparlamentide esindajaid. kõigepealt lubage mul mõned esimehe teadaanded teiega jagada, enne kui läheme siis parlamentidevahelise kuulamise juurde. libe päevakorras täna päevakorrapunktina number üks Europarlamendi saadikutele puudutab uue viis punkt üks äh, punkti lisamist äh, Liibüa komisjoni päevakorda, nimelt äh, kolmepoolsete läbirääkimiste ülevaade. direktiiviks on siis Euroopa finantshuvide vastu suunatud kuritegevus ja päevakorrapunkt number viis, kus tutvustusele tuleb libe ad hoc delegatsiooni äh, visiit äh, septembris äh, Liibanoni leiab aset kell kümme kolmkümmend, mitte kell üheksa ja siis äh, rände ja pagulaste liikumise alane raport on edasi lükatud. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, võtame päevakorra siis sellisel kujul ka vastu ja nüüd meie tänane keelerežiim. kahjuks ei ole meil tõlget iiri keeled, horvaadi, läti, malta homme ja täna äh, on kõik keeled tagatud, tšehhi keel aga ainult passiivselt. päevakord peaks olema ja päevakorras järgmine punkt äh, märtsi ja juulikuiste istungite protokollide vastuvõtmine, kui välja, vastuväiteid kellelgi seal ei ole, siis on ka vastu võetud. nii et, äh, kallid kolleegid, veel kord tere tulemast äh, kõikidele siseriiklike parlamentide esindajatele ja Europarlamendi saadikutele. tegemist on parlamentidevahelise kohtumisega Euroopa Parlamendis siseriiklike parlamentide esindajatega. räägime Europolist ja parlamendi järelevalve kohustusest Euroopa Liidu sisejulgeolekupoliitikate valguses. mul on väga hea meel tervitada nii paljusid teid siin sellel olulisel kohtumisel me oleme kõik väga teadlikud sellest ja eriti Europarlamendi saadikud sellest, et äh, ka parlamendis on julgeoleku temaatika jõudnud äh, väga olulisse faasi, nimelt Julgeolekuliidu loomine. hiljuti nimetati ametisse ka äh, volinik, kes selle teema eest vastutab ja loomulikult on meil järelevalveõigus. teeme tihedat koostööd Europoliga, Europol on üks meie kõige olulisematest partneragentuuridest ja mul on väga hea meel, et siin on äh, nii äh, meie volinik kui ka Europoli äh, direktor härra Wainwright mul on hea meel selle üle, et me räägime täna sellest, et millist äh, lisaväärtust on Euroopa Liidul anda Euroopa julgeolekumaastikule, milline peaks meie julgeolekuagenda e-, e-, välja nägema ja millist rolli mängivad äh, siseriiklikud parlamendid sellist. ma tahaksin, et meie arutelu kogune, kujuneks elavaks äh, ja ja sisukaks aruteluks, mitte lihtsalt formaalseks aruteluks. nelikümmend kuus siseriiklike parlamentide saadikut on Brüsselisse sõitnud kahekümne kolmest äh, liikmesriigist ja Euroopa majandusala riigist äh, samuti ja see näitab seda, kui äh, oluliseks peavad parlamendid tänast teemat ja, ja Europoli rolli täpsemalt. ma tahaksin nüüd kohe minnagi esimese osa juurde, aega on meil täna pärastlõunal kahjuks väga vähe ja äh, ma olen juba kolleegidega sellest asjast rääkinud enne tänast kohtumist ja saan aru, et väga paljud tahavad ka täna sõna. ja seega läheme kohe asja juurde, esimene osa, äh, räägime taustast, äh, mis asi on Julgeolekuliit kui selline, kuidas see muuta reaalsuseks ja milline on Europoli roll selles julgeolekuliidus. räägime täpsemalt operatiivkoostööst, teabe jagamisest ja usaldusest ja kõigepealt keskendume siis Europoli rollile. mul on väga hea meel, et meiega on liitunud volinik Julian King ja Rob Wainwright, Europoli direktor. enne kui aga meie külalised sõna saavad, tuletaksin teile meelde, et küsimuste ja vastuste voor korraldat-, organiseeritakse täna väga kummalise, väga, väga keerulise valemi alusel. keeruline ta on, aga ärge laske ennast sellest kohutada kui teile tundub, et te ei saanud sõna, kuigi seda soovisite, siis näidake, tõstke veel kätt. asi peaks siis välja nägema niimoodi parlamendi esindajatele. Te panete oma nime kirja ühele nendest kaartidest. miks? sellepärast, et me tahame tagada selle, et meie teenistused on teadlikud sellest, et te kõne, kõneleda soovite kui mingisugusel põhjusel aga teie kaart jääb kahe silma vahele, siis tõstke lihtsalt kätt. ja äh, Europarlamendi saadikuid peaksime tänaseks juba tundma, kui ei tunne, siis, äh, siis on midagi kuskil väga valesti. nii et andke siis märku, kas nende kaartidega või, või muidu, kui juba läheb asi aruteluks. aga alustagem siis nüüd äh, selle kuulamisega esimeses paneelis on veel üks kõneleja, Dominique äh, Hambourg, kes on äh, Prantsusmaa Rahvuskogu põhiseaduse muutmise seaduste õigusaktide üldadministratsiooni komisjoni esimees. härra Hambourg, te olete samuti äh, väga teretulnud, need on meie kolm esimest kõnelejat, mul on väga hea meel, et kõik kolleegid on ka kohale jõudnud. nii et alustagem siis kõigepealt volinik Julian Kingist, kes on meie uus julgeolekuvolinik. härra King saab sõna kümneks minutiks ja ta peaks siis rääkima sellest, millisena näeb tema ette seda uut julgeolekuliitu ja, ja milline on tema roll selles, nii et palun, volinik King, teil on sõna. suur tänu, suur tänu selle nende tervitussõnade eest ja suur tänu, et kutsusite mind tänasele arutelule. ma tervitan seda võimalust äh, pöörduda rahvasaadikute poole äh, nii Euroopa Parlamendist kui ka siseriiklikest parlamentidest Euroopa Komisjon äh, on vastutuskohuslane parlamendi ees ja Julgeolekuliidu volinikuna vastutan mina siis äh, otse libekomisjoni ees. aga samas on komisjoni jaoks väga oluline president Junckeri äh, juhtimise all arendada välja tihedamad suhted ka siseriiklike parlamentidega ja see härra Junckeri Äh, lubadus on mulle väga meeltmööda. ma olen kohtunud Eesti parlamendi, Prantsuse pea, äh, assamblee liikmetega, Saksamaa parlamendi, Itaalia ja Briti lordide koja liikmetega viimastel nädalatel ja äh, tulemas on järgnevatel nädalatel ja kuudel veel teisi taolisi kohtumisi. ma arvan, et komisjon peab rohkem kandma vastutust siseriiklike parlamentide ees ja ma arvan ka, et meie Äh, poliitiline otsustuslangetusprotsess äh, oleks äh, ka läbipaistvam, kui meil sellised suhted oleksid. nii nagu meie poliitikad lõikavad kasu nendest suhetest parlamentidega, Ehm, lõikame kasu ka meie ametitest, kes mängivad väga olulist rolli väljakujundatud poliitikate rakendamisel. üheskoos teel Julgeolekuliidu suunas mängib Europol keskset rolli väga oluliste poliitikate ja instrumentide osas, mis on Euroopa Liidu tasandil kokku lepitud. uus Euro-, Europoli määrus, mis mais kaks tuhat seitseteist jõustub, seab uued standardid ühtsele demokraatlikule järelevalvele, mille eest vastutavad siis Euroopa Parlament ja siseriiklikud parlamendid uus süsteem kasutab ära Europoli äh, uut vastutust parlamentide eest ja ühtne parlamentaarne järelevalvegrupp hakkab mängima väga olulist võtmerolli. ma tervitan äh, tänast kohtumist seega esimese sammuna nende uute reeglite rakendamiseks. ma ei kavatse nüüd pikalt-laialt rääkida nendest ohtudest, mis meie ees seisavad, nagu me kõik teame, on äh, julgeolekuohud väga mitmekesised Äh, terrorioht, äh, mis on, mis pole kunagi, mis pole aastaid olnud äh, nii terav, kui see on praegu ja härra Wainwright, minu hea kolleeg, räägib siis täpsemalt hetkeseisust mõne aja pärast. aga üks Euroopa äh, mõõde on, on oluline. terrorism ega rahvusvaheline kuritegevus tegelikult riigipiire ei tunne, vaadakem hiljutisi rünnakuid. väga paljud ettevalmistavad sammud nendeks rünnakuteks olid äh, nii-öelda rahvusvahelised. terroristid äh, kahjuks ei võta üht või teist liikmesriiki sihikule, vaid sihile on võetud meie eluviis ja meie väärtuseid ja sellepärast ma arvangi, et meil on vaja oma reaktsioon samuti kujundada Euroopa äh, vastuseks kui me räägime nii terrorismist, küberkuritegevusest ja tõsisest ja organiseeritud kuritegevusest. see on üks nendest põhjustest, miks president Juncker eelmise aasta suvel otsustas luua eraldi portfell julgeolekuliidu jaoks, selleks et asjaga edasi jõutaks. Europol mängib selles kõiges keskset rolli Europol on kriitilise tähtsusega toetusorganisatsioon liikmesriikidele küber- ja organiseeritud kuritegevuse ning terrorismivastase võitluse alal. ma tahaksin tervitada siin Euroopi ja tema meeskonna poolt tehtud tööd Europolis. Nad on üles ehitanud unikaalsed kuritegevuse vastase võitluse oskused, üle-euroopaline infovahetussüsteem, ana-, analüüsikeskus, väga tugev andmekaitsesüsteem ja nende ohu äh, analüütikud, kes teevad koostööd korrakaitseorganitega kõikides liikmesriikides, annavad meile võimaluse ühe, ühtsed prioriteedid välja tuua kuritegevuse vastases ja terrorismi vastases võitluses. ja veel enne uut Europoli määrust oli Europol koondunud äh, küber, tõsiste organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi Äh, vastases võitluses just nendele aspektidele. Europolis loodud äh, keskus äh, annab meile võimaluse üheskoos Euroopas terrorismiga võidelda tõhusamalt. keskendutakse võõrvõitlejate problemaatikale, siis luureandmete jagamine terroristlike rühmituste rahastamise kohta, terroristliku propaganda lämmatamine ja nii edasi. ja see grupp on juba praegu näidanud seda, kui kui suur on nende roll operatiiv ja operatiivtoetuse andmisel ja ka analüüsi ja analüütikute töös selle aasta kevadel terrorirünnakute kontekstis. Europol on keskuseks ka mitmete organisatsioon, operatsioonide koostamisel koguvad nad luureandmeid tuhandete kurjategijate kohta ning sillutab tee uuteks koostöövormideks, näiteks äh, äh, lapseohvrite kaitseks. ja lisaks sellele on Europol loonud ka Euroopa sisserändajate, smuugeldajate kesk-, vastase võitluse keskuse, mis keskendub siis konkreetselt sellele teemale ja siis äh, Europoli keskus tõsise organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks. see annab liikmesriikidele võimaluse välja valida prioriteedid ja luua siis ühised tegevuskavad. Euroopa Komisjon toetab Europoli ja tema keskuste tööd. meie toetus hõlmab ka ressursside andmist, mida Europolil on vaja ja siinkohal tahaksin tänada ka Euroopa Parlamendi abi eest. kolmkümmend kuus uut töökohta Europolis sellel aastal ja äh, eelarvepädevad asutused on äh, jõudnud esialgsele kokkuleppele kuuskümmend lisatöökohta luua kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvest Europoli. ja komisjon ja Europol on juba käivitanud äh, vajaduste analüüsi selleks, et uurida siis tulevasi vajadusi kõike seda arvestades on oluline muidugi see, et kodanikud äh, peaksid Europoliga legitiimsuseks. minu meelest on turvalisus tagatud alles siis, kui kodanikud on veendunud, nende põhiõigustest peetakse kinni. isegi vanade reeglite kohaselt äh, tegutses Europol äh, najatudes väga tugevale andmekaitseraamistikule, on neid, kes ütlevad, et korrakaitseorganite seas maailmas üldse ei olegi teist sellist tugevat süsteemi see on ka täiesti mõistlik, nimelt äh, siseriiklikud politsei- ja korrakaitseorganid peavad olema veendunud, et info, mille nad edastavad Europoli, on seal ka kaitstud. uus määrus kaasajastab seda andmekaitsesüsteemi, arendab seda edasi ja väga olulist rolli mängib selle kõige juures Euroopa ähm, andmekaitse järelevalvaja. ja sellepärast ongi tänane arvamuste vahetus niivõrd oluline ühtne parlamentaarse järelevalve grupp äh, tõstab kindlasti Europoli tegevuse äh, osas järelpaistvust ja teeb nad veelgi äh, vastutuskohustus, kohuslasemaks. soovin teile kõike head teie ülesandes järelevalve tagamisel, oma uute vastutuste kandmisel. Europol on võtmetähtsusega amet ja teie osalus teeb selle kindlasti veelgi tugevamaks, aitäh! suur tänu, härra volinik! nii nagu härra volinik ütles, uus Europoli määrus jõustub äh, esimesest äh, maist äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. ja järgmises osas keskenduvad rahvasaadikud siis rohkem Europoli järelevalvestruktuuridele ja ma tean, et on palju parlamente liikmesriikides, kes on sellele teemale juba varem keskendunud, aga nüüd annaksin sõna Europoli direktorile ja härra Wainwright võiks rääkida sellest, kuhu paigutub praegu Europol selles niinimetatud julgeolekuliidus. ma tahaksin samuti tunnustada seda, mida Europol on seni teinud ähm, ja hindan kõrgelt seda koostööd, mis meil teiega on, härra Wainwright, palun uh,. suur tänu, esimees alustuseks sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja eriti just libekomisjoni jätkuva toetuse eest, mis me teilt oleme saanud, äh, väga paljudelt liikmetelt, aga ka komisjonilt tervikuna. aitäh teile toetuse eest, eriti mis puudutab äh, uue Europoli määruse edukat vastuvõtmist, äh, komisjoni nõukogu volinikuga tegutsesime selle nimel, et meil oleks vajalikud vahendid Europoli tarbeks tagatud ma olen tänulik ka selle toetuse eest, mis me oleme saanud paljudelt rahvusparlamentidelt, nii nagu ka volinik, olen ka mina paljusid neid hiljuti viimastel kuudel ja aastatel külastanud, aitäh! aitäh volinikule toetuse eest, tema asus oma ametikohale ja tema töö on hästi korraldatud ja ta on aidanud Europolil edasi tegutseda väljakutsetega seonduvas olukorras Euroopas ja ma tahaksin paar minutit kasutada selleks, et selgitada, kuidas Europol toob liikmesriikidele praktilist kasu kaasa, arvestades äh, tänaseid ohte. Te teate, et Europolil ei ole mingeid täidesaatvaid jõude, see ei ole Euroopa äh, Äh, föderaalne juurdlusbüroo, vaid me võitleme organiseeritud kuritegevuse vastu selleks, et neid äh, tegusid omavahel seostada ja eriti oluline on meie roll teabe jagamisel meie oluline, äh, meie konkreetne süsteem ühendab enam kui seitsesada viiskümmend erinevat õiguskaitseasutust kogu Euroopas ja paljudes teistes riikides, kellega me teeme tihedat koostööd, USA, Šveits ja Norra näiteks tegemist on väga laialdase ja ühendatud äh, andmebaasiga, kus äh, tuhanded sõnumid äh, päevas ringlevad raskete kuritegevuse, kuritegudega seoses. kasutades meie analüütilist võimekust, saame me seda informatsiooni kasutada ja piiriülest tegevust tuvastada ja sellest lähtuvalt anda riikidele teavet selleks, et äh, inimesi arreteerida ja muid tegevusi teha selleks, et äh, raskeid kurjategijaid äh, peatada ja takistada meie piiridel. meil on eksperdid nendes keskustes, millele viidati, terrorismivastase võitluskeskus, küberkaitsekeskus, kaabitsemise keskus, keskus ja meie peakorteris on kakssada kontaktametnikku neljakümnest riigist, kes toovad kaasa oma riikide võimekuse ja nendega koostöös, kasutades kõike seda teavet, on meil võimalik eh, korraldada operatsioone kogu eh, selle võrgustiku raames ja äh, me oleme väga palju edukalt tegutsenud. sel nädalal, näiteks täna, oleme edukalt viinud lõpule operatsiooni, mis puudutas Hispaanias inimkaubitsemise võrgustiku lammutamist. koos Ameerika kolleegidega on meil õnnestunud enam kui neli tuhat viissada ebaseaduslikku veebilehte maha võtta, kus kaubeldi võltskaupadega, ebaseadusliku kaubaga ja äh, järgmisel nädalal äh, lõpeb veel üks oluline küberkaitseoperatsioon. ehk siis meil on väga palju võimekust, millega me saame konkreetset lisandväärtust äh, liikmesriikidele luua, et võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega. meie tegevus on laienenud, kui vaadata statistikat, siis näete, et kuuekordne suurenemine seoses teabega, mis Euroopasse siseneb ja väljub võrreldes viieaastase infoga ja neljakordne tõus juhtumite puhul, mida Euroopa hetkel, Euroopal käsitleb. see kasv lähtub valdavalt sellest, kuidas kuritegevus on muutunud, viimase viie aastaga on see muutunud üleilmsemaks, piirideülesemaks ja mitmel viisil ka suuremaks ohuks meie Julgeolekuliidule me oleme näinud terrorirünnakute tagajärgi, seda, mis ulatuses nad tegutsevad, arvestades rünnakute hulka, eh, ohvrite hulka, välisvõitlejate hulka, kes on tagasi tulnud meie riikidesse, kes ja me eh, arvame, et circa viis tuhat on, välisvõitlejad on tagasi tulnud ja võivad põhjustada ohtu meie ühiskonnale. me näeme, kui kompleksne see tegevus on sest seal on väga palju ka üksikuid tegutsejaid, kes äh, kodunt äh, lahkumata saavad äh, inspiratsiooni kõige koletumate tegude täideviimiseks. tehnoloogia innovaatiline kasutamine selleks, et levitada seda koletut retoorikat, millele ISIS on keskendunud, mida me varem ei ole kogenud, ehk siis terroriohu mõõde on palju tõsisem, kui me viimasel aastakümnel või varem oleme näinud ja nagu volinik on öelnud, siis me oleme loonud eh, terrorismivastase võitluse keskuse, mis saab liikmesriiki abistada, eriti mis puudutab eh, olulist teabe jagamist seoses kuritegevuse ja terrorismiga eh, ja me näeme selle kohta tõendeid igapäevaselt. meil on olemas ka vastav internetiüksus, mis ühendab Euroopa politseinikke ja kellel on oluline ülesanne kiiresti äh, identifitseerida ja eemaldada terroristliku propaganda sisu. Europoli üksus äh, Euroopa kogukonna nimel teeb äh, tööd kuuekümne sotsiaalmeedia platvormiga selleks, et eemaldada tuhandeid sellise, sellist tüüpi sõnumeid iga aastalt me hoiame silma peal terroristlikul rahastamisel ja relvakaubandusel ja loomulikult äh, toetame ka operatiivtegevust, eriti mis puudutab uurimist äh, erinevates valdkondades, mis aitab uurijatel tuvastada selle võrgustiku liikmeid. ja me arvame, et sellega on võimalik ka ära hoida tulevasi rünnakuid. mis puudutab inimkaubitsemist, siis me oleme näinud sarnast suurenemist ja probleemi laienemist organiseeritud rühmitused äh, lõikavad kasu rändekriisist, kaks tuhat viisteist aastal nägime mitmed rühmitused, kes varem olid keskendunud uimastitele, äh, tahtsid kasu lõigata ka asüülitaotlejate ja migrantide tulekust äh, Euroopasse ja oleme seda näinud ka käesoleval aastal enam kui üheksakümmend protsenti nendest, kes saabuvad Euroopasse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal vähemalt osaliselt öö, äh, öö, äh, äh, tootsid kasu rühmitustele ja me näeme, et tegemist on väga olulise nüansiga ja seetõttu parlament ja komisjon on toetanud inimkaubitsemise vastast keskust enam kui viiskümmend tuhat kurjategijat on tuvastatud, kes meie arvates on selle tegevusega Euroopas praegu seotud. me hoiame silma peal, kuidas need tegevused mõjutavad teist tüüpi äh, terroristlikke ja kuritegelikke ettevõtmisi, äh, saatjate alaealised, äh, kes saabuvad Euroopasse, on osa sellest probleemist, osa neist võivad langeda inimkaubitsejate küüsi loomulikult teevad meile muret igasugused katsed äh, nende rühmituste poolt äh, kasu lõigata äh, sellest kriisist. meie pikaajaline julgeoleku väljakutse küberkuritegevus on sama oluline, arvestades Interneti praegust lähenemist, siis on samuti tegemist väga laiaulatusliku probleemiga näiteks mis puudutab rünnakuid hargmaisete ettevõtete ja institutsioonide vastu, komisjon ranges selle rünnaku ohvriks eelmisel nädalal. see võimekus on suurenenud äh, hiljuti just kuuekordselt ning ähm, ka lunaraha nõudmine, äh, kus äh, krüpteeritakse ettevõtete infot, kuni nad raha saavad, on saanud ka väga tähtsaks see ei ole suunatud mitte ainult institutsioonide, pankade suhtes, aga ka tervishoiuasutuste ja teiste selliste ettevõtete suhtes. me näeme, et laste ärakasutamine on laienenud internetis ja suurenenud viimase kahe aasta jooksul samuti proportsionaalselt. seda seetõttu, et kõik on internetis rohkem seotud asjade internet, on loomulikult mõjutanud potentsiaalseid rünnakuid, Eh, küberkurjategijate poolt. ja me näeme, et eh, kiirustatakse selleks, et välja töötada laiahaardelisemaid eh, lahendusi ilma alati tagamata nende turvalisust ja need on haavatavad ja neid võidakse ära kasutada küberkurja, kurjategijate poolt. Euroopa Küberkuritegevuse Keskuse loomine on just selle vastu võitlemiseks loodud kakssada kõrge profiiliga uurimist äh, iga aasta on läbi viidud. innovatiivsed ennetuskampaaniad nagu see, et kus lunaraha vastu võideldakse, mõned õiguskaitseasutused, äh, Europol ja eraettevõtted vastu, äh, pakuvad tasuta dekrüpteerimist ohvritele. esimese kuue aasta ennetuskampaania, kuue kuu jooksul äh, külastas seda veebilehte väga palju inimesi ja kaks tuhat viissada dekrüpteerimise äh, platvormi laeti alla sel ajal. kõik need ohud, mida me näeme, mis on meie üha ühendatumas maailmas, vajavad äh, reageerimist Europol on edukalt äh, suudenud, suutnud ära kasutada õiguskaitseasutuste võimekust äh, ja, ja toetunud äh, avalikule sektorile ja teistele partneritele. me näeme, kuidas kasutada andmeid ja tehnoloogiat äh, nende ohtudega võitlemiseks seega luues kaasaegse innovatiivse lähenemise selleks, et võidelda nendele kaasaegsetele julgeolekuohtudele. meie töö muutub üha komplekssemalt seda tehes ja oluline osa Julgeolekuliidust on just mõistmine, et meie äh, vastutuse standardid peavad olema väga kõrged, nagu volinik ütles, siis meil on juba jõulised meetmed paigas, eriti mis puudutab andmekaitset ja ka seda, kuidas äh, äh, meid auditeeritakse minu tööd kontrollib ka haldusnõukogu kus on esindatud kõik liikmesriigid ja ka Euroopa Komisjon, samuti vastutama ka Euroopa Parlamendi ees ja nagu volinik ütles ja nagu esimees ütles, siis mina ja minu organisatsioon on suurema kontrolli all tulevikus, see on midagi, mida minu organisatsioon täielikult toetab selleks, et demokraatlikku legitiimsust toetada ja suurendada äh, usaldusväärsust avalikkuse suhtes, seega me tervitame selle uue parlamentaarse kontrolli töörühma loomist ja jääme ootama tulevast koostööd. aitäh, me räägime sellest kontrolli teemast veel järgmisel kohtumisel ja nüüd saame kuulda ühe olulise liikmesriigi lähenemist seoses selle teema osas ja Dominic Rambourg, palun, teil on sõna suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi liikmed ning äh, liikmesriikide parlamendide liik-, liikmed. Äh, paar sõna minu poolt, mina olen pärit äh, parlamendist sellises riigis, mida on väga karmilt tabanud terrorism. Prantsusmaa on sattunud terrorirünnaku ohvriks mitu korda ja kakssada nelikümmend meie kaaskodanikku on kaotanud elu Belgiat tabas samuti terrorirünnak ja ma tahaksin siinkohal avaldada austust kõikidele ohvritele ja kõiki neid, kes on kannatanud terrorirünnakute all, ma ei tahaks mitte kedagi unustada minu kõige olulisem sõnum on aga teile see, et rahvusvaheline koostöö on hädavajalik praeguses olukorras. see on ilmselge. Teie ütlesite, härra volinik, et terrorism ei tunne piire. terrorism on rahvusvaheline ja seda olulisem praegu on võtta vastu Euroopa tasandi reaktsioonid, sellised vastused, mis vastaksid nendele väärtustele, mille eest võitleb Euroopa tahaksin siinkohal äh, tervitada Euroopa piiri- ja rannikuvalve loomist, oleme oodanud seda juba kümme aastat, nüüd kiiresti võeti see vastu, tahaksin äh, tervitada ka äh, rahvusvaheliste reisijate registri, broneeringu inforegistri, PNR-i vastuvõtmist ning julgeolekunõu-, voliniku ametisse nimetamist, mis näitab seda, et neid küsimusi peab Euroopa tähtsaks. ma loodan, et terrorist, terrorismivastase võitluse direktiiv võimaldab meie Euroopa erinevaid õigusakte ühtlustada, et äh, saada paremat pilti nende pöördumistest ja, ja tagasipöördumistest äh, ja need, kes tulevad tagasi, annavad ju informatsiooni edasi ja me peame ka informatsiooni, mida me sellisel moel saav-, saavutame täiesti erilisel kombel äh, käsitlema. soovin, et me saavutaksime edu ka mitmetes teistes valdkondades, nagu näiteks tulirelvade äh, õigusraamistik, me peame võitlema äh, tulirelvade leviku vastu ja äh, me ei taha loomulikult sportlaskmist ja laskesporti ohtu seada, aga sellegipoolest on see teemavaldkond tähtis. samuti ka karistusõiguslik valdkond Teiegi ütlesite seda, et oluline on luua erinevate riikide vahel sidemeid ning ka selles valdkonnas ning samuti juurdepääs toimikutele vajab edasiarendamist ja kontaktide loomine hotspottides töötavate inimeste vahele see koostöö on hädavajalik, koostöö Euroopa ametivõimude vahel, ka liikmesriikide parlamentide vahel, sellepärast, et äh, politsei tegevus demokraatlikus riigis peab alati leidma aset kontrolli meetmete silme all peab olema äh, parlamentaarse kontrollikomitee ja seetõttu tervitan Euroopa ühtse parlamentaarse kontrolli töörühma moodustamist, kus on parlamentide liikmed ja Euroopa tasand esindatud. mulle tundub, et see on väga kasulik ning äh, ja ma arvan, et seda peaks ka juhtima kahelt tasandilt, üks parlamendi, liikmesriikide parlamendi liige ja Euroopa Parlamendi liige äh, ning äh, juhiksin teie tähelepanu sellele, et äh, mul ei ole mingisuguseid tagamõtteid, ma ei kavatse oma kandidatuuri üles seada ega midagi, mina, äh, minu ametiaeg lõpeb aprillikuus, nii et ma ei, võitlesin enda huvide eest ja mingisuguseid salakavalaid tagamõtteid minu seisukohavõtul ei ole. aga ma arvan, et oleks väga hea, kui oleks ka liikmesriigi parlamendi esindaja äh, juhtorganites esindatud. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, teie tähelepanu eest! suur tänu! Dominik, poliitikutel peavad alati olema mingisugused äh, motiivid, mingisugused tagamõtted kolleegid, nüüd saavad saalist kõnelejad sõna, kõigepealt kaks liikmesriikide parlamentide esindajat ja seejärel üks Euroopa Parlamendi esindaja. Äh, niiviisi meil tavaliselt kombeks on parlamentide kohtumiste käigus ja teen seda selles järjekorras, nagu mulle on tulnud sõnasoovid. ja kui teie nimi jääb vahele, siis andke mulle lihtsalt märku, kui mu nimekiri on lõppenud. kõigepealt liikmesriikide parlamentidest saab esimesena sõna proua Karina Karmanali, kes on Euroopa asjade ase, komisjoni aseesimees Prantsuse Rahvusassambleest. kallid kolleegid, palun piirduge kaheminutiste sõnavõttudega suur tänu, lugupeetud esimees! suur tänu kõikidele senistele kõnelejatele, te rõhutaksite äh, korduvalt täna, kui äh, oluline on Euroopa Liidu koostöö ja kui oluline on koostöö julgeoleku valdkonnas üldisemalt. ma räägiksin paari sõnaga omalt poolt märtsikuus kaks tuhat kuusteist esitati Euroopa Liidu koordinaatoritele raport terrorismivastase võitlusega seoses ja seal on juhitud tähelepanu sellele, et on saavutatud nii mõndagi, kuid on paljusid asju, mida siiski tuleks veel ära teha ning seetõttu tuleks panna rohkem rõhku Europoli arendamisele, PNR info valdkonnale, Prümmile äh, seejärel ja Eurojusti arendamisele, piiride julgeoleku arendamisele ning kõikides valdkondades soovitakse suuremaid edusamme raportis on välja tulnud, et ainult, et üks tuhat viissada äh, inimest äh, on Europoli äh, nimekirjas olemas, Euroopa kodanikest, kes on käinud Iraagis ja kes on liitunud Daeshiga, aga tegelik arv on viis tuhat, nii et koostööd on nii hädasti vaja ning meil on vaja arendada välja erinevate andmete andmesüsteemide koostalitusvõimet. aga mul on teile ka küsimus, mis teie arvates äh, on hädavajalik, millised vahendid on hädavajalikud, eelarvelised, äh, materiaalsed, inimressursi seisukohast, selles, äh, selleks, et seda koostööd saaks päriselt parandada. oleme tõdenud ka seda, et äh, meie koostööl on noh, mõningaid tõkkeid, seda on korduvalt äh, esile tõstetud nii kui siin kui seal ning koostalitusvõimega on probleeme. kas äh, teie arvates on need raskused tehnilist laadi või on tegemist poliitilise tahte puudumisega liikmesriikide poolt, et liikmesriigid ei soovi anda Euroopa tasandile uut, uusi pädevusi pädevusi, mis kuulusid esialgselt ainult riiklikule tasandile ja kas liikmesriikide parlamentide tasandilt ei võiks me äh, esitada äh, oma äh, tabeleid selle kohta, millised on meie plaanid, saavutused, milliseid meetmeid kavatseme võtta ja kuidas nendega läheb et meil oleks ka oma ajakava paigas ja äh, Euroopa omaga kooskõlastatud. juhiksin tähelepanu ka veel ühele küsimusele, mis on seotud Europoliga ning ka äh, selle määrusega, millest siin räägiti. rahvusassambleel äh, Euroopa asjade komisjonis ja õigusasjade komisjonis oma tööd tehas käsitlesime Europoli määrust ja rääkisime andmekaitsest ja sellest võimalusest, et et andmete üleandmiseks on vaja liikmesriigi heakskiitu Euroopa Liidule, rahvusvahelistele organitele ja äh, kolmandatele riikidele, nii et äh, peab olema igal juhul tingimused paigas, kui antakse andmeid edasi kolmandatele riikidele äh, või rahvusvaheliste organisatsioonidele. ja seda siis üheaastase perioodi jooksul ja me võime tunda tõsist muret selle andmete ülekandmise üle, see tehnika vajab põhjalikumat analüüsi ja võib-olla võiksite kommenteerida. suur tänu, tõesti, ma räägin kahest minutist siin, mitte virtuaalsetest ettekujutatud minutitest, vaid reaalajast, nii et me paneme oma kella siin tööle, vaadake seda kella ja palun pidage oma kõneajast kinni. reaalajas kahe, kaks minutit on teil sõna, sellepärast et siis on meil võimalik ka anda ka sõna meie külalistele vastamiseks. ja siis äh, Lordide Koja äh,, Euroopa Liidu asjade alakomisjoni äh, esindaja, palun. Lord Soli Ähm, ükskõik, millised on Briti otsuse, Brexiti otsuse tagajärjed, oleme täiesti veendunud selles, et kõikide Ühendkuningriigi inimeste ja Euroopa Liidu riikide inimeste huvides on võimalikult tihe julgeolekualane koostöö. oleme kuulnud juba kolme suurt põhjalikku sõnavõttu, mis neid kogemusi rõhutavad. minu enda kibedad kogemused näitavad, et väga raske võib olla kodanikuvabaduste tasakaalustamine julgeolekuvajadusega, me kõik kaitseme neid kodanikuvabadusi. me teame, et kui on terrorirünnak, siis inimesed soovivad suuremat julgeolekut. aga me teame ka seda, et kui isikuandmeid kasutatakse valesti, siis hakatakse äh, väitlema vastu, väitma vastupidist ning soovitakse pidama isikuandmete kaitset nii et, kallid kolleegid, Euroopa Liidu parlamendil ja ka liikmesriikide parlamentide liikmetel on tähtis roll selles valdkonnas, me peame tagama sellega ka tasakaalu kodanikuvabaduste ning julgeoleku vahel ja selle üle tuleb lakkamatult kontrolli teostada. parlamendiliikmed ongi just nimelt õiged isikud seda kontrolli teostada, mul on hea meel, et me Europoli koostööga oleme liitunud ja ma loodan, et tulevikus saame jätkata head koostööd Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu vahel, tuues julgeolekut, aga kaitstes ka kodanikuvabadusi kõikide Euroopa kodanike jaoks. seda oleme me kõik soovinud, sellesse me usume ning oluline on see, et see toimiks ka praktikas. mina annan endast igal juhul parima, et see nii oleks ja ma piirdusingi selle kahe minutiga, nagu lubasite, härra esimees. suur tänu! isegi viisteist minutit, viisteist sekundit lühemalt rääkisite, ütleb esimees, ehk sellest on kasu edaspidi. ja nüüd siis äh, Euroopa Parlamendi liikmete hulgas saab sõna härra Dias de Mera, kes on Europoli küsimuste raportööriks äh, siin parlamendis juba aastaid ja härra Dias de Mera on pärit Hispaaniast, palun. suur tänu, härra esimees, lugupeetud volinik tahaksin siin tervitada kõiki meie tänaseid külalisi. mina sooviksin kõigepealt tervitada kõiki külalisi, aga räägin ka selleks, et pisut natukene selgust luua sellesse valdkonda. Europol ametina on Euroopa kodanike julgeoleku tagamise seisukohast hädavajalik tööriist ja äh, meie usaldame seda ametit me usume sellesse, see on selge. Prantsuse kolleegile, kes just nüüd sõna võttis, ütleksin ma, lugupeetud proua, meil ei ole siin äh, ju mingisugust määruse projekti, meil on juba määrus, millele Euroopa Parlament on andnud oma jah-sõna, äh, väga äh, jõulise jah-sõna kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuus. nii et ähm, Europolil on igati õiguskindlus esimesest maist kaks tuhat seitseteist ning seetõttu äh, ei ole vaja enam midagi üle võtta liikmesriikidesse. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimesest maist see määrus jõustub kõikides liikmesriikides, mis aga puudutab andmekaitset, äh, ja andmekaitsesüsteemi, mis meil siin on, meie andmekaitsesüsteem tegelikult on üsna tugev Äh, nagu ka volinik viitas. Äh, Morten Peterson äh, ja, ja erinevad teised kolleegid võivad sellele ka alla kirjutada erinevatest Euroopa Parlamendi fraktsioonidest. Nad kõik on teinud minuga koostööd selle määruse raporti koostamisel ning on nende küsimustega kursis. see osa on väga tähtsal kohal meie töös ning olen teie äh, seisukohtadega nõus iseenesest äh, ja äh, erinevad ja, ja kui me ei saa kõikidest asjadest praegu rääkida, sellepärast et aeg, aeg on piiratud, siis me räägime, võime rääkida teise arvamuste vahetuse vooru jooksul nendest asjadest. omalt poolt tahaksin veel kiiresti öelda, et ma toetan Troika tööd ning ühine parlamentaarse kontrolli töörühm Europoli küsimustes äh, loob suure, toob suuremat usaldusväärsust meie süsteemi. suur tänu, härra äh, Tiestemera, nüüd Rootsi äh, justiitskomisjoni esindaja Rootsi parlamendist. kõneleja räägib ilma mikrofonita. Thank you Även jag vill instämma i eh, panelens... Eh, suur tänu, väga tore eh, on, me rõhutame siin koostööd liikmesriikide parlamentide ja piirkondlike parlamentide ja ametivõimude vahel mm, seda Europoli kontekstis. andmete ja teabevahetus on väga oluline osa sellest koostööst ja selle koostöö tähtsus ei vähene Brexiti valguses. me tahame, et koostöö selles valdkonnas jätkuks ja selleks, et demokraatia saaks jätka, jätkuda, peame samal ajal tagama ka demokraatliku süsteemi õigused Euroopa koostöös. seetõttu leian ka mina, et liikmesriikide parlamentide kaasamine on oluline ja äh, ka parlamentaarse kontrolli teostamine selles tähtsas koostöös on äh, hädavajalik. leian, et peame seda koostööd tegema kiiresti, äh, konkreetselt, tõhusalt. see on kõige tähtsam. sellepärast, et nii on ka kodanikel tunne, et me kõik oleme ühendanud oma, oma jõud ja seda meie ühiseid huve püüeldes. mina toetaksin Europoli volitusi Rootsis, Rootsi jaoks on tähtis keskenduda just nimelt nendele valdkondadele, kus koostööd on vaja, võrgu, netikuritegevus, piiriülene kuritegevus ja nii edasi, suur tänu! Um, Dmitrijev nüüd järgmisena, kes on Küprose parlamendi õiguskomisjoni liige. suur tänu, härra juhataja, meie parlament pöörab väga palju tähelepanu uuele julgeolekuliidule. me tahame omalt poolt panustada seatud eesmärkide täitmisele, me tahame Europoli täita toetada. meie kodanikud on sisejulgeoleku pärast tõsiselt mures ja see mõjutab otseselt ka seda, kuidas nad häälet-, hääletavad valimistel meid ähvardab Euroopa poliitilisel maastikul oluline muutus, muutus võrreldes perioodiga, mis on kestnud teisest maailmasõjast alates. me peame Europoli toetama selleks, et Euroopa saaks omakorda pakkuda rohkem julgeolekut meie kodanikele seega näeksid ka kodanikud, et Euroopa Liidul on väga positiivne roll mängida. me elame praegu äh, aegadel, kus euroskepsis levib ja kiiresti. kui tuleb leida lahendus äh, Europoli paljudele probleemidele, et Europol saaks oma rolli paremini täita julgeoleku tagamisel Euroopas. me peaksime omalt poolt üritama maandada Brexiti negatiivseid mõjusid, peaks äh, keskenduma ka sellele, kuidas Den-, Taanimaa teeb koostööd e-, e-, Euroopa ja Frontex. samuti, e, kuidas on Europoli ja Frontexi vahelised suhted. ei tohiks lubada topelttööd. kõik see on aluseks Julgeolekuliidu edule. Küpros ei kuulu Schengeni alasse, ja me ei ole otseselt olnud ka terroristidele sihtmärgiks, kuid sellegipoolest me tahaksime osaleda samuti Schengeni infosüsteemi andmevahetusprogrammides. tahame vältida ka seda, et läbi legaalsete kanalite oleks võimalik ähm, rahastada terroriste. Küpros on äh, Europoliga sõlminud koostöölepingu selleks, et paremaid tavasid äh, vahetada näiteks ka kultuuritoodete kaubitsemise osas. kolleeg Komes, palun. härra volinik, minu küsimus on suunatud teile kas komisjonil on vahendeid liikmesriikide üle kontrolli omamiseks ja aitamiseks, kui neil on äh, rahalisi raskusi küberjulgeolekusse investeerimisel? viidati siin äh, sellest, et eelmisel nädalal tabas komisjoni küberrünnak. ja Europoli direktor Roop, tere tulemast teile. küsimus, kas äh, Panama lekke kohta esiteks täpsemalt siis küsimus, Europol saatis aruande eelmisel nädalal, kus ta tõi välja seosed äh, äh, rahapesu ja terrori rahastamise vahel mis tuli välja siis Panama leketega, sellega on seotud paljud liikmesriigid. kas asjasse kaasatud liikmesriigid on palunud toetust Europolilt, et need võrgud identifitseerida? Te rääkisite ka inimkaubitsemisest ja sellest, et see on organiseeritud kuritegevuse üks liikidest. aga kas meie ei toeta mitte seda? kui me ei võimalda sisseränna, sisserändajatel tulla legaalsete koridoride läbi Euroopasse, kas me mitte ei toida ise neid smugeldajaid? ja härra äh, Wainwright, tulirelvade direktiiv, praegu käib üks kõva tagatreplus komisjoni töö vastu. kas äh, tulirelvade direktiivi oleks meil vaja ja millal? ja siis te viitasite reisijate infole, kuid see ei hõlma eralennukeid kas äh, on meil ikkagi äh, kindlus selles osas, et Nitsas või Marseilles äh, ei maandu mingisugused Saudi printsid, näiteks nagu too, kes Liibanonis eelmisel aastal vahistati terve äh, lennukitäie relvadega mis olid äh, teel ISISe poole. kas te olete veendunud, et äh, need lennukid selliste inimestega ja sellise kaubaga ei äh, saa maandumisluba Euroopa lennujaamadest? Kari Henrikson järgmisena Norra parlamendi õiguskomisjonist. suur tänu, härra juhataja parlamentaarne kontroll on igas toimivas demokraatias Ähm, vältimatu ja ma tervitan kõiki tänasel kohtumisel osalejaid. viimaste aastate jooksul on korraldatud palju parlamentaarseid äh, konverentse Euroopa Liidus. meil on väga hea meel olla äh, ühtse välis- ja julgeolekupoliitika alalise grupi vaatleja liige Norra parlamendina, nii nagu ka EKJP äh, alalise komisjoni liige ja meil on hea meel, et meid kutsutakse regulaarselt ka teistesse koostöö komisjonidesse osalema. Norra, ma kasutaksin tänast võimalust, on viida, sellele viidata, on näidanud üles äh, huvi osaleda ka ühtses parlamentaarse kontrolli komisjonis, mis Euroopa Liidus Europoli heaks loodakse. meil on Europoliga, e-, e-, CEPOL-i ja Eurojustiga omad äh, koostöölepingud, me oleme Euroopa riik, kes, kes piir, kellel piir ka Venemaaga ja me osaleme ühtse julgeolekupoliitika aspektides ka, arvestades seda, et Norra osaleb siseturul ja me oleme seega Euroopaga majanduslikult ja poliitiliselt seotud, on loomulikult meie jaoks see uus grupp huvipakkuv. oleks mõlemale poolele kasuks, kui me saaksime selles kontrollgrupis samuti osaleda seega, kui me räägime uute, uue parlamentaarse kontrolli grupi reeglite loomisest ja selle agenda paikapanemisest. loodetavasti võtate teadmiseks ka selle, et on teisigi Euroopa riike, kes oleksid huvitatud selles grupis osalemast. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, kallid kolleegid, ma pean praegu sulgema kõnelejate nimekirja nii et äh, viimased kaardid veel praegu, päris palju on kõnesoovijaid ja natukene peab jääma aega ka vastusteks meie paneeli liikmete poolt. proua Kosmopoli Kreekast, palun. suur tänu. see uus Europoli määrus keskendub äh, paljuski kontrollile ja isikuandmete kaitsele sõltumatute ametite poolt Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil. ja kindlasti äh, meie tänane kohtumine annab äh, sellesse töösse ka oma panuse. Euroopa andmekaitseinspektor võtab äh, ka äh, meie ees äh, sõna vähemalt kord aastas ja mind huvitabki täna see, et kuidas see andmekaitse kontroll ja järelevalve võiks olla tõhusam ja vähem formaalne. me peaksime rohkem koostööd tegema selleks, et süstida kodanikesse turvalisuse tunnet, aga ohverdada ei tohiks selle juures ühte, mis on meie ühiskondade jaoks väga tähtis. nimelt kodanike äh, kaitse ja, ja andmekaitse. see on äh, kõnd äh, köiel ja siseriiklikel parlamentidel on siin väga suur roll mängida selle tasakaalu hoidmisel. siseriiklikud mehhanismid ka korrakaitseorganitele on, on, on siinkohal tähtis teema. ja pagulaste kohta ütleksin nii palju, et Kreekast on läbi käinud viimastel aastatel poolteist miljonit inimest ja sellegipoolest on meie riik väga turvaline riik. kuid meil on vaja teistelt liikmesriikidelt toetust ja Euroopa Liidult tervikuna rohkem toetust. meie partnerid peaksid kinni pidama võetud kohustustest, selleks et nii vastuvõtukeskustes kui ka nendes piirkondades, kus pagulased on peatuma jäänud, oleks tagatud normaalsed elamistingimused. kui elamistingimused on kehvad, siis äh, vohab kiiresti kuritegevus. Silvi von Kaufmann järgmisena, palun, parlamendi poolt, Euroopa Parlamendi poolt. suur tänu, härra esimees. suur tänu äh, meie külalistele. mul on üks väga konkreetne küsimus härra Wainwrightile. nimelt äh, varjupaigapaketi kontekstis siis rääkisime me ka Eurodaki uuest töökorraldusest ja parlamendis on arutelud selles osas juba käima läinud. ja erinevad läbirääkimised on välja toonud selle, et Europolil on raskusi Eurotac andmetele juurdepääsu säilitada. Te peate kõigepealt päringu esitama liikmesriikides, selle eest vastutavad konkreetselt siis Hollandi ametivõimud ja andmekaitsestandardid on erinevad. ja minu küsimus on, kas äh, teie meelest lahendaks äh, selle probleemi siis uus äh, direktiiv isikuandmete kaitse kohta, mis näeks siis ette, et isikuandmeid võiks ähm, kasutada kuritegude väljaselgitamise puhul? kaks tuhat kaheksateist jõustub see uus reeglistik ja see peaks siis vastama kauele Eurodaki määrusele. kas te arvate, samuti, et äh, see lahendaks Europoli, Europoli jaoks äh, selle probleemi, et äh, et võib kaduda juurdepääs Eurodacile ja see juurdepääs säilib. suur tänu ja uuesti nüüd liikmesriigide esindajad, härra Vermeulen siseasjade komisjonist Belgia parlamendis, palun, härra Vermeulen. suur tänu, härra juhataja, räägiksin hollandi keeles, ütleb kõneleja. kallid kolleegid daamid ja härrad, minu meelest on suurepärane, et toimub täna äh, siseriiklike parlamentidega arvamuste vahetus Europoli küsimuses. mõistagi on väga paljud liikmesriigid leppinud äh, tõsiasjaga, et äh, meie julgeolek kodus sõltub sellest, kui turvalised on teised liikmesriigid ja loomulikult üheksateistkümnenda sajandi äh, Äh, rahvusriikide kontseptsioon täna enam ei kehti ja ei anna meile piisavalt kaitset äh, ohtude eest ja loomulikult me peame suurendama kogemuste vaheta-, äh, hoogustama kogemuste vahetust ja heade tavade vahetamist ja me peaksime lämmatama eos need probleemid, mitte nendega pidevalt, mitte üritama neid pidevalt ravida, neid haigusi. väga palju on räägitud kontaktisikute ja sidus äh, ametnike äh, olulisest. ma tahaksin äh, teada, kas on äh, mingisugust infot meil aga selle kohta, kas äh, küber, et kui palju on tegelikult küberrünnakuid Euroopa saitide vastu algatatud? küberjulgeolek minu meelest äärmiselt oluline teema ja ma tahaksin sellele rõhuda. sellest on väga palju kuulda olnud kuid tõsiasi on selles, et niinimetatud tumedates võrkudes, darknetis liigub illegaalselt väga palju andmeid ja infot ja ma arvan, et Europolil on väga suur küberpolitsei roll ja siis Euroopa reisijate infodirektiiv. praeguseks on see jõudnud siis Belgia parlamenti. erinevalt aga Euroopa institutsioonidest tahab Belgia piirata seadusandluse võimalusi Äh, mitte ainult äh, lennufirmadest tuleneva info kohta, vaid ka äh, näiteks turismibüroodest tuleva info kohta. ja ka laevaliikluse puhul ja, ja, ja meie tahaksime, et ka need tuleksid siia direktiivi alla. nii et mida on Europol teinud küberjulgeoleku tõstmise osas ja mida Europol saaks teha teiseks äh, selleks, et äh, välja selgitada seda, kui palju on terroristid kasutanud võimalust läbi pagulasmasside tulla Euroopasse. Prantsusmaa esindaja järgmisena. suur tänu, äh, härra juhataja, ma tahaksin tunnustust avaldada teile äh, Äh, libekomisjonile, Troikale selle suurepärase algatuse eest äh, korraldada selline kohtumine, kus on nii palju rahvusparlamentide esindajaid kahekümne kolmest parlamendist. üheksakümmend protsenti infovahetusest Euroopa Liidus äh, toimub tegelikult ainult viie liikmesriigi vahel ja see näitab seda, kui oluline on jõustatud koostöö selles valdkonnas. seega on vältimatu see, et volinik Julian King, keda me tunneme juba sellest ajast, kui ta oli suurepärane saadik Prantsusmaal, Äh, kaasaks parlamendisaadikuid tõhusalt sellesse töösse. ja kõige selles kontekstis ma rõhutaksin sellele, kui oluline on äh, see parlamentaarse kontrolli ühiskomisjon, kui oluline on kaasata sinna ka kõik teised parlamendikojad, senatid äh, ja Prantsusmaal on väga palju tööd tehtud terrorivastaseks võitluseks ja kolmapäeval kavatseme me esitada selles, selles, sellel teemal ka resolutsiooni, et rõhutada seda, kui oluline on ka senatite ehk siis teiste kõrgemate kodade kaasamine ja ma tahaksin, et saada kinnitust täna sellele, et see ka nii saab olema, et nad on kaasatud, sellele küll vihjati, aga kindlalt ei ole midagi öeldud. suur tänu Euroopa Parlamendist, härra Alla Aho. suur tänu, härra esimees minu kolleeg proua Koomes viitas uuele äh, tulirelvade direktiivi eelnõule. komisjon näeb ette, et peaaegu kõik poolautomaatsportrelvad äh, keelatakse tulevikus, aga äh, viimastes terrorirünnakutes pole selliseid legaalseid relvi kasutatud ja väga harva kasutatakse seda üldse kuritegudes. terroristid on kasutanud kas äh, militaarrelvi, mis nad on smugeldanud, või siis on maha kantud relvad taas kasutusele võet-, võtnud. kogu see tegevus on illegaalne ja seega uued direktiivid mitte midagi selles valdkonnas enam ei reguleeri. ja minu küsimus härra Wainwrightile, kas teie oma positsioonilt ja oma kogemusi arvestades võiksite meile edastada konkreetseid andmeid, numbreid, ähm, mis toetaksid äh, komisjoni ristikäiku äh, tsiviilkasutuses olevate poolautomaatrelvade vastu. see on väga tõsine teema meie kojas praegu ja on varsti äh, rahvusparlamentide ees. suur tänu, härra Tšentsovski, järgmisena Euroopa asjade komisjonist Poolas. ilma mikrofonita räägib kõneleja.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 me oleme kuulnud siin mingisuguseid üldiseid avaldusi ja seisukohti ja loomulikult äh, oleme me nõus sellega, et tegemist on olulise sammuga parema demokraatliku kontrolli suunas Europoli üle ja ma arvan, et see aitab meid töö toimiks paremini ja aitab suurte väljakutsetega toime tulla, näiteks ähm, no, mõningad väljakutsed, mis on seotud rändekriisiga. mitmetes valdkondades äh, peab Euroopa Liit olema ettevaatlik äh, täiendava integratsiooni osas, aga eriti just selles valdkonnas on äh, koostöö midagi, mis vajab saavutamist. mul on mõned küsimused siin on viidatud mitmetele ohtutele täna pärastlõunal, aga lisaks sellele on ka mitmeid äh, teemasid, äh, mis on seotud organiseeritud kuritegevusega. näiteks uued psühhoaktiivsed ained, niinimetatud disaineri äh, uimastid, mis on levinud mõningates liikmesriikides ja on problemaatilised teised liiklusriigid võib-olla ei saa seal eriti kaasa rääkida ma tean, et on erinevaid ähm, lahendusi, mis on karistusseadustikus ette nähtud selle probleemi lahendamiseks. kas ei oleks hea, kui Europol äh, osana koostööst ka seda teemat käsitleks? aitäh ja lõpetuseks Euroopa Parlamendist proua Katariina Tšenitši, palun. suur tänu ka mina sooviksin tänada äh, raportööre, kes siin erinevaid seisukohti tutvustasid ja, ja rääkisid erinevatest valdkondadest, mis vajavad täiendavat käsitlemist äh, väljakutsetega toimetulemiseks. mina isiklikult olen Europoli tööd alati toetanud ja mul on olnud võimalus äh, oma silmaga näha seda, mida Europol on saavutanud. sooviksin tänada ka volinik Julian Kingi, tema jõupingutuste eest äh, võitlemises erinevate äh, kuriteovormidega, sealhulgas terrorismiga. ma olen kindel, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühm äh, ja selle roll peaks minema kaugemale Europoli lihtsast kontrollist, see peaks andma selle võimaluse paremini mõista Europoli tööd ja panustama vajaliku koostöö süvendamisse. ma arvan, et see on ainus võimalus, kuidas toime tulla erinevat tüüpi organiseeritud kuritegevuse vormidega, sealhulgas terrorismiga ja loomulikult ka küberkuritegevusega. me oleme kõikide nende kuriteovormidega, millest siin täna on räägitud mina isiklikult tahaksin käsitleda ühte teemat, millele viitas härra Wainwright Europoli jõupingutuseks, jõupingutused äh, rändeprobleemidega, mis on seotud alaealistega, saatjate, saatjate alaealistega, sellega on seotud mitmeid küsimusi ja osa sellest on seotud teabevahetusega. see tähendab, et äh, saatjate alaealised ei ole võimalik kaitsta paljude ohtude eest, millega nad silmitsi seisavad pärast äh, põgenemist koletute sündmuste eest ja seetõttu paluksin ma teil täpsustada, mida oleks võimalik veel ära teha, kuidas oleks võimalik seda olukorda parandada. aitäh ja nüüd, kolleegid, äh, meil on ainult äh, tõesti paar minutit selleks, et äh, vastata ja sõnavõtjatel on väga keeruline kõikidele küsimustele vastata. paljud pidasid oma sõnavõtuajast kinni, aitäh teile, aga samas oli äh, konkreetseid küsimusi, mis oli eriti äh, härra Wainwrightile, arvestades, et ühe äh, aktiivsema agentuuri direktor on siin, oli see vältimatu, aga samas ei ole meil võimalik kõigile küsimustele vastata. ja seega paluksin, et et ärge vastake kõikidele esitatud küsimustele, vaid tehke võib-olla siin mingisugune lõppjäreldus äh, ja vastake üldisemalt põhipunktidele, mis välja tulid. ja, ja võib-olla, kui mõned kolleegid sooviksid vastused kirjalikult, siis äh, võib-olla härra Wainwright on valmis ka seda tegema, sest meil praegusel hetkel tõesti väga palju aega ei ole. ja kõigepealt siis saab sõna volinik King, kas te soovite mingisuguseid põhipunkte välja tuua aitäh selle mõttevahetuse eest, tõesti suurepärane oli Euroopa Parlamendi saadikuid näha koos Rahvusparlamendi saadikutega. ma olen täiesti kindel, et paljudes nendes teemades, millest me täna rääkisime, on liikmesriikidel oluline roll täita. aga on palju rohkem, mida me saame ja peaksime tegema Euroopa tasandil, et liikmesriike abistada ja nende erinevaid ähm, ameteid, kes nende ohtudega võitlevad ja loodetavasti seda suudame me teha üheskoos, äh, sealhulgas ka läbi teie kontrolli töörühma aga äh, lisaks tuli välja ka see, et on mõningad valdkonnad, kus seadusandlus saaks aidata ja paljud meist rääkisid sellest, et me soovime kiiresti edasi liikuda, loodetavasti aasta lõpuks äh, Äh, Schengeni piirikoodeksiga ja teistes valdkondades, aga mõistes ka seda, et vastuolulisem teema nagu äh, seaduslikud tulirelvad vajavad lahendamist ja tahaksin siinkohas mainida, et vähemalt komisjoni poolt ei ole mingisugust mingit eesmärki takistada seaduslike relvade kasutamist näiteks sportlaskjate poolt. meil on mõned väljakutsed seoses äh, rakendamisega, viidati siin reisijate eelinfole ja täna tulin välja aruandega selles osas, kuidas liikmesriike aidata väljakutsuvate sätete elluviimisel eh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kevadeks. lisaks on ka mõned väljakutsed, mis on seotud, kuidas paremini kasutada meie olemasolevat eh, teabesüsteemi ja paljud teist viitasid sellele, kui oluline on andmekaitse ja ma tahaksin veel kord korrata, et me oleme täiesti pühendunud Äh, andmekaitse äh, ja eraelu kaitsmisele, sest ainult kodanike veendes, et meie jõupingutused terrorismivastases võitlused lähtuvad äh, põhiõiguste kaitsest, saame me säilitada nende toetuse meie põhimõtetele. meil on vaja tegutseda ka selles osas, et olemasolevat teabesüsteem paremini ära kasutada, probleemid tuvastada ja vajaduse korral astuda samme, et neid probleeme lahendada. täna toimub meil kohtumine kõikide liikmesriikide esindajate ja Euroopa institutsioonide vahel selleks, et jätkata tööd, mis puudutab teabesüsteemide väljakutseid ja mina hoian teid kindlasti kursis ähm, parlamendi ja meie aruannete kaudu ka rahvusparlamentide puhul äh, meie edusammudest. üks äh, teema oli seotud küberkuritegevusega ja ja tahaksin öelda, et meil on vahendid olemas, et liikmesriike abistada neie võitluses küberkuritegevuse vastu ja rünnakute vastu, nii riiklike programmide kaudu ISF-i või ka teatud pakkumiste kaudu selleks, mis puudutab rahastamist küberstrateegia valdkonnast. selles valdkonnas, nagu ka teistel puhkudel, soovime me aidata ja toetada liikmesriikide tegevust. paljud teist mitte ainult britid viitasid sellele, Äh, mida võib endaga kaasa tuua Ühendkuningriigi lahkumine ja tahaksin öelda, et äh, ma tervitan seda, et Briti valitsus on otsustanud kasutada oma õigust kaasa lüüa uues määruses ja osaletakse ka nende teemade käsitlemises, millest me täna räägime, see on väga teretulnud. nagu ma juba ütlesin, siis viimase kahe kuu jooksul äh, oleme pidevalt öelnud, et me soovime, et kõik liikmesriigid pühenduks nii palju kui võimalik, nii palju kui nad suudavad, et teha oma jõupingutusi, et luua tõhus ja kestlik julgeolekuliit. ja Europol on selle töö tähtis element. ja järgmisena Rob Wainwright, palun Läheksin küsimuste juurde kohe, kui tohib, selleks, et saaksin vastata nii paljudele, kui vähegi võimen. proua Karmali ja teine kolleeg viitasid sellele, mis puudutab terrorismivastase info jagamist, selle ulatust, et mingil hetkel tundus, et ainult viis liikmesriiki täitsid oma ülesannet. viimasel aastal on see olukord oluliselt paranenud, mida on ka mõjutanud koletute rünnakute mõju Brüsselis ja Pariisis. enamus teatud välisvõitlejad on Europoli süsteemi sisestatud. mis puudutab koostalitusvõimet, siis see on väga oluline valdkond, mille osas komisjon tööd teeb ja me töötame selle nimel, et meil oleks optimaalne teabe jagamine Europoli vahel, kes esindab õiguskaitseasutusi ja siis ka julgeolekuteenistused Euroopas tahaksin äh, kinnitada ka seda, et Europol kindlasti peab kinni kolmanda osapoole andmevahetuse reeglitest, me kasutame seda ainult äh, osapoole nõusolekul. volinik äh, Kingiga olen ma samuti nõus selles osas, et et see, et Ühendkuningriik on plaaninud Europoli määruses osaleda, see on oluline mitte ainult Ühendkuningriigi julgeoleku osas, vaid ka Europoli tuleviku osas, arvestades, et äh, Ühendkuningriil on meie organisatsioonis täita oluline roll. sooviksin tänada Rahvusparlamendi esindajaid, kus viidati äh, sellele, kuidas Europoli määrus lõpule jõudis ja, ja ma olen väga tänulik talle tehtud töö eest. proua Gomes mis puudutas küsimust Panama dokumentide suhtes. Europol tumastas mitmeid ähm, seosed avalikult saadaoleva info äh, osas ja, ja ka andmebaasides oleva infoga me oleme liikmesriike sellest teavitanud. ükski liikmesriik ei ole meid teavitanud ega palunud äh, algatada uurimist turvaliste ja, ja seaduslike saabumise viiside tuvastamine, see ei puuduta mind, see on seotud teiste ja meie eesmärgiks on kaitsta piire ja ennetada organiseeritud kuritegelike võrgustike kasulõikamist rände kriisist inimkaubitsemisega, kus ebaseaduslikult äh, piiri ületatakse ja paljude inimeste elu ohtu seatakse proua Henriksen, jah, Norra on praegusel hetkel väga oluline Europoli partner, me vahetame väga palju teavet nendega ja meil on väga palju edukaid tulemusi sen-, selles osas. Nad on Europolis kindlasti väga aktiivsed. nüüd, mis puudutab seda, kuidas andmekaitsekontrolli ellu viia, see on kindlasti väga oluline äh, ja ma võin teile kinnitada, et uus määrus on tõhustanud andmekaitse kaitsemeetmeid andmekaitse inspektoril on oluline sõltumatu võim kontrollida seda, kuidas Europol kogub, äh, salvestab ja vahetab infot. andmekaitse inspektor tuleb ähm, parlamenti ja ka tema üle on teil kontroll, loomulikult on tal võimalus Äh, ka oma äh, raporteid avaldada. nüüd, mis puudutab juurdepääsu Eurotakile, siis ma ei ole kindel, kas kaks tuhat kaheksateist aasta direktiiv äh, on selleks lahendus, aga võib-olla mõtlen selle üle järele. jällegi komisjoni koostalitus äh, Äh, lahendus on võib-olla võimalus selleks, et Europolil oleks proportsionaalne juurdepääs teistele andmebaasidel selleks, et tuvastada, mil määral terroristid ja teised rasked kurjategijad äh, üritavad kasutada meie kaitsemeetmeid kurjasti ära. lisaks sellele räägiti küberkuritegevuses sellest, mis puudutab Tartneti, kui olulisel määral hõlbustatakse organiseeritud kuritegevust ja terroristide tegevust internetis me oleme sellega kursis, aga väga keeruline on, on seda uurida, lähtudes sellest, milliseid eh, krüpteerimismeetodeid kasutatakse. ja siinkohal viitaksime sellele, et meil on vaja vajalikku andmete säilitamise meetmeid paika panna kõikidel tasanditel selleks, et toetada politsei uurimist nii palju kui vähegi võimalik. PNR-i osas Europolil on oma roll täita, lähtudes määrusest. see julgustab liikmesriike jagama ähm, töödeldud infot omavahel, aga läbi Europoli mehhanismi. julgustatakse kasutama Europoli kommunikatsioonisüsteemi selleks, et töödeldud PNR-info oleks võimalik kontrollida automaatselt selleks, et vajalikud seosed välja tuua küsiti ka terroristide mm, voolu läbi rändekanalite. Europol on saatnud külalisametnikud mm, mm, Kreekasse ja varsti peatselt ka Itaaliasse selleks, et abistada piirivalvureid, et tagada vajalikud standardid Euroopa Liidu välispiiril, eriti selleks, et tuvastada igasuguseid katseid terroristide poolt äh, välispiirilt äh, siseneda. ja lõpetuseks äh, härra Allaho ja tema konkreetne küsimus seoses tulirelvadega, siis äh, selles osas mul ei ole mingisugust tõendusmaterjali, et seaduslikke tulirelvi oleks terroristide poolt kasutatud, aga ma tean, et meie praegune strateegia, mida toetab ka tulirelvadirektiiv, on vähendada seda liikumisruumi ja vähendada juurdepääsu kurjategijate terroristide poolt ja me teame, et varastatud äh, seaduslikke tulirelvi on äh, uuritud ja need on olnud osa tegevust, ebaseaduslikust tegevust, loomulikult ei ole see nende omanike äh, süü, aga ma mõistan ka seda, et direktiiv puudutab äh, Äh, kõrgema tasemega poolautomaatseid relvi ja ma mõistan, et äh, seal on ette nähtud ka konkreetsed sätted, mis puudutavad laskesportlasi ja nende tegevust. igal juhul üritatakse proportsionaalselt vähendada võimalust, et kurjategijad ja terroristid saaksid äh, juurdepääsu ähm, erinevatele relvadele ja me näeme, et praegu areneb see tegevus selles suunas ja kui mingi küsimus jäi vastamata, siis ma olen nõus ka igasuguse kirjaliku menetlusega. aitäh, kolleegid, ma mainisin seda võimalust teile, sest ma olen mitmetel sellistel koosolekutel osalenud, nii nagu minu kolleegid, ja ma tean, et nad ei ole rahul pärast, sest Rahvusparlamendi saadikud, kes koduriigis tööd teevad, siis praegusel hetkel kindlasti oleksid tahtnud oma küsimusi esitada ja vastuseid saada ja ma olen kindel, et äh, teil oli palju küsimusi, mida te ei saanud esitada, meil lihtsalt sellist aega ei ole. nüüd on see lüli loodud ja kui teil on võimal-, vaja meil midagi küsida, siis läbi sekretäriaadi on võimalik seda ta-, teha. ja ma arvan, et sellest peaksime me lähtuma. ja praktiliste küsimuste lahendamisel on see kindlasti väga hea võimalus ja nüüd äh, lõpetuseks saab äh, lõppsõnadeks äh, paariks sõnaks sõna härra Rambour, lihtsalt paar sõna lõpetuseks. suur tänu, esimees. ja ma tahtsin küsida, et ma olen te-, mult küsiti, et kas PNR-i osas toimib kõik tõhusalt, siis loomulikult ei ole mingisugust süsteemi mis, mis sajaprotsendilise tõhususe tagab. me mõistame, et need lähenemised, see tõhusus, ko-, rahvusvaheline koostöö ja samaaegselt, mis on ka sama oluline, demokraatia tagamine ehk siis kontrolli tagamine politsei tegevuse üle sellisel viisil, et tagada äh, vabadused, aga neid kaitstes ja minu arvates on see praegusel hetkel tõesti väga oluline aitäh, kolleegid, ja sellega on meil see osa koosolekust lõppemas. ja võib-olla ma alguses ei selgitanud seda piisavalt. see, et tegemist on uue faasiga Julgeolekuliidus, tähendab, et me parlamendisaadikutena üritame paika panna need põhi, uued põhimõtted ja me oleme survestanud voliniku, kes äh, selle tarbeks on nimetatud. nagu te näete, siis see töö, mida Rob Wainwright teeb koos oma kolleegidega ja selle ameti rolli suurenemist, siis ka meie Euroopa Parlamendis peame kindlasti äh, arvesse võtma seda, et meil toimib äh, väga palju tööd selles valdkonnas, terrorismivastase direktiivi käsitlemine ja nii edasi. meil on väga palju õigusloomet, mis on seotud selle valdkonnaga, aga loomulikult äh, me soovime näha ka rakendamist ja volinik King äh, näeb siin olulist prioriteeti, et meil ei ole mõtet õigusloomes, kasu õigusloomest äh, ilma selle elluviimisest, viimiseta ja see on ka parlamendisaadikute sõnum kui me reguleerime rahapesu, terrorismivastast võitlust, PNR-i ja nii edasi, siis tahaksime, et see liikmesriikide poolt ka ellu viidaks pärast seda, kui meie oleme oma rolli täitnud, täitnud ja see on kindlasti teie prioriteediks ja tegemist on meie jaoks olulise küsimusega. mõned kolleegid siin tegelevad valdkondadega, nagu te teate, härra Dias de Mero Europoli määruse osas ja teised muudes valdkondades tahtsin sellele viidata. ja nüüd sooviksime äh, tänada meie kolme kõnelejat, äh, Julian Kingi, Rob Wainwrighti ja Dominic Rambouri aitäh teile kõigile, et täna siia tulite ja aitäh teie ettekannete eest, suur tänu. ja kolleegid, me läheme nüüd kohe edasi äh, teise osaga ja paluksin äh, teise osa kõnelejatel tulla äh, kõnepulti ja samal ajal kasutan ma võimalust äh, sissejuhatuse tegemiseks, nagu te teate, kolleegid, siis äh, aega meil napib. nii et hakkan, alustan sissejuhatusega pihta, samal ajal kui kõnelejad kohti vahetuvad. Sorry, we haven't really built in a, a much of a break vabandust, et meil ei ole tegelikult siin pausi ette nähtud, nii et jätkame tööd, samal ajal kui kõnelejad kohti vahetavad võimalikult kiiresti. So not so much time for selfies and um, other things. Okay. meil ei ole aega eriti, et iseendast pilti teha please. Actually, I will pause for just a second while the speakers... siiski teen väikese pausi senikaua, kuni kohti vahetame. Okay, colleagues, let's, um, let's begin. kallid kolleegid, hakkame pihta. meil on vaja võimalikult palju aega niiviisi, nii et äh, hakkame aga tööga pihta. kallid kolleegid, äh, nüüd siis põhjalikumalt natukene äh, Europoli üle teostatavast kontrollist. tõhus ja hästi toimiv parlamentaarne kontroll Europoli üle on meie teise osa teema. teises teemas räägime me sellest, kuidas Euroopa ameti Europoli üle teostatakse meie ühise parlamentaarse kontrolli töörühma kaudu kontrolli ja me leppisime kahekümne, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuus kokku etapiviisilises lähenemises selle kohta, kuidas parlamentaarse ühiskontrolli töörühm toimib ja, ja kuidas on parlamentidevaheline kohtumine sellesse lõimitud. räägime täpsemalt sellest etapi viisilisest lähenemisest ning senistest saavutustest ja seda teevad ähm, proua Edita Pfantner, Slovaki Vabariigi Riiginõukogu Euroopa Asjade Komisjoni raportöör justiits- ja siseküsimustes. samuti äh, on ta Europoli järelevalve eest vastutava parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ülesandeid käsitleva kolmepoolse töörühma liige. ja kui me räägime nendest ülesannetest, siis Luksemburg, Slovakkia äh, Eesti ja Euroopa Parlament kõik tegelevad see nende ülesannete väljatöötamisega. palun, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud esimees. suur tänu teile ja suur tänu libekomisjonile selle Europoli teemalise kohtumise korraldamise eest ning ühise Europoli järelevalvemehhanismi kallal tehtud töö eest. ma räägiksin teile täpsemalt nüüd kolmepoolse töörühma tööst, nagu te teate, kolmepoolne töörühm hõlmab Luksemburgi, Eesti, Euroopa Parlamendi ja äh, liikmeid ning Slovaki riiginõukogu liikmeid meie töörühm moodustati selleks, et töötada välja Euroopa, Europoli järelevalvest vastutava parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ülesanded ja seda lähtuvalt kahe tuhande kuueteistkümnenda mai otsusest, mis langetati Luksemburgis. parlamentides esindajad otsustasid, et seda tööd tuleb teha etapiviisiliselt. esimeseks etapiks oli kõikide parlamentidega ning esindajate kodadega konsulteerimine meie töörühm leppis äh, oma töö alguses kokku, et äh, Europoli järelevalve eest vastutava parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ülesanded tuleb äh, paika panna esimene esimest maid kaks tuhat seitseteist, kui määrus jõustub koos, koos koosseis, aeg, koht tuleb paika panna ja täpsemalt öeldes ka töö täpsustused. töörühm koostas küsimustiku, mis saadeti kõikidele parlamentidele, kõikidele esinejate kodane, kodadele esimesel septembril. selles äh, küsimustikus oli kolm peamist küsimust ülesannete kohta ning üks äh, täiendav küsimus äh, kus sooviti teada, millised kogemused on parlamentidel äh, sellise kontrolli teostamisega. kolmkümmend neli parlamenti vastasid, asend-, esindades kahtekümmend viit Euroopa Liidu liikmesriiki ning Euroopa Parlamenti ja töörühm uuris kõik vastused põhjalikult läbi nagu te võite lugeda nendest dokumentidest, mis teile on saadetud. esialgsed vastused olid väga mitmekesised ning kajastasid erinevaid äh, parlamentaarse kontrolli viise ning äh, nende reguleerimise viise me oleme püüdnud koostada kompromissettepanekuid, kus on viidatud konkreetsete, seoses konkreetsete küsimustega küsimustikus. oleme püüdnud leida kuldsed keskteed ning vaatasime ka, millised on parlamentide kommentaarid, püüdsime saada tasakaalu tõhususe, teostatavuse ning ülesannete eesmärgi vahel. meie kompromissid lähtuvad uue Europoli määruse asjakohastest sätetest ning kompromissettepaneku sõnastus saadeti teile kahekümne teisel novembril kaks tuhat kuusteist ning sellest kompromissist lähtuvalt me ka tänast arutelu peame. ma tutvustaksin teile nüüd neid kompromissettepaneku üksikasju, mille töörühm on välja töötanud. mis puudutab parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosseisu, siis liikmesriikide parlamentide ning rahvus- ning äh, esindajate kodade vastused ei näidanud üles üldist eelistust ühe mudeli suunas. oli neid parlamente, kes leidsid, et liikmesriikide parlamentide erinevaid komisjone võiks kaasata sellesse töösse. selle ja sellest lähtuvalt meie kompromissettepanek oleks, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmed määratakse ametisse liikmesriikide parlamentidest individuaalselt ja liikmesriikide parlamendid kannavad hoolt selle eest, et nimetatud liikmetel oleksid olemas erialateadmised ning et nad kuuluksid asjakohastesse komisjonidesse või alakomisjonidesse. see aitab parlamentide erinevusi arvesse võtta ning tagada selle, et me kasutame optimaalselt ära olemasolevaid ekspertteadmisi. ja äh, mis puudutab parlamentaarse ühiskontrolli töörühma äh, tööd, siis ka ei tulnud välja mingeid selgeid reeglipärasid. Äh, me pakkusime välja erinevaid koostöövorme suurem osa liikmesriikide parlamentidest aga ei andnud oma toetushäält olemasolevatele koostöövormidele ning eelistasid hoopis uut vormi. seetõttu tegime järelduse, et tuleb välja mõelda hoopis uus koostöövorm parlamentaarse ühiskontrolli töörühma jaoks. oli neid liikmesriike, kes leiti, et koosseisu, arvuline koosseis peaks arvesse võtma äh, ka äh, tõhususe eesmärki ning teostatavuse eesmärki töörühma puhul ja arvesse tuleks võtta ka seda, et mõnedel parlamentidel on kaks koda. aga nüüd konkreetsete arvude juurde minnes, siis arvuliselt pakuti väga erinevaid näitajaid, nii et meie ettepanek oleks, et liikmesriikide parlamendid võivad olla esindatud ühe kuni kuue liikmega. liikmesriikide parlamendid tegid ettepaneku, erinevaid ettepanekuid Euroopa Parlamendi liikmete kaasamiseks, kas näiteks võiks kaasata kogu äh, kodanikuvabaduste komisjoni, libekomisjoni või siis äh, kaasata individuaalselt Euroopa Parlamendi liikmed. meie töörühm mõtles nende asja tule põhjalikult järele ning äh, me mõtlesime, et oleks, et oluline on see, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühm on tõhus ning et on saavutatud õige tasakaal liikmesriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi vahel, nii nagu Lissaboni leping seda ette näeb ning nii nagu ka Europoli määrus, uus määrus seda ette näeb. tema valdkond on keeruline ja seda rõõmsam olen ma selle üle, et saan teile tutvustada vastuvõetavat kompromissettepanekut. meie ettepanek oleks, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kuuluks kaks Äh, liikmesriigi parlamendi liiget kahekojalises äh, parlamendis, see oleks siis üks liige iga koja kohta ja kuus Euroopa Parlamendi äh, liiget ning seetõttu koosneks töörühm kokku kuuekümne kahest liikmest. meie oma töörühmas leiame, et selle ettepanekuga saavutatakse õige tasakaal liikmesriikide parlamentide vahel ning ei äh, Euroopa Parlamendil ega liikmesriigil ole teisest täht-, liikmesriikidel ole see üksteisest tähtsamat rolli. koguarv kuuskümmend kaks äh, on väga hästi kooskõlas äh, selle seisukohaga, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühm peab olema tõhus, aktiivne ning töötama väga konkreetsete põhimõtteliste küsimuste kallal. eesistumise küsimus kus toimuvad kohtumised ja kui sageli. ka nende küsimuste suhtes saime erinevaid vastuseid, paljud liikmesriikide parlamendid leidsid, et tuleb tagada see, et see töörühm toimiks hästi äh, ja kulutõhusalt, vastuseid analüüsides jagasime küsimuse erinevateks teemadeks. suurem osa parlamentidest paistsid olevat seisukohal, et töörühma eesistujaks peaks olema Euroopa Parlamendi liige ning äh, eesistujariigi parlamendi liige. meie arvates on see täiesti kooskõlas äh, Europoli määrusega. mõtlesime ka selle üle, kuidas see järelevalve töörühm peaks kokku tulema. ja kolmepoolne töörühm lähtus määrusest. parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ülesanded on ajaliselt piiratud ning seetõttu parlamentaarse ühiskontrolli töörühm peaks kokku tulema, et käsitleda Europoli aastakava, see on selge, samuti tuleks kohtuda Europoli direktoriga ja nii edasi. Need ülesanded ei ole ajaliselt piiratud. seda arvesse võttes, et ja võttes arvesse seda, et liikmesriikide parlamendid on seisukohal, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühm peab olema tõhus, teeme ettepaneku, et töörühm peaks kokku tulema kord aastas ja kui see on vajalik, siis peaks kohtumine kestma mitu päeva näeme ette ka võimaluse, et äh, eesistuja ning Euroopa Parlamendi äh, liige võiksid olla ka koos eesistujad äh, ning kut-, sellisel kujul kutsuda kokku ka erakorralise koosoleku. selleks, et logistika ja tõhusus oleksid paigas, teeb kolmepoolne töörühma ettepaneku, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosolek peab aset leidma Euroopa Parlamendis ning erakorralised koosolekud peavad aset leidma eesistujariigis. juhul, kui Euroopa Parlament on sellega nõus. minu kolleeg ning mina isegi kuulame hea meelega, millised on teie kommentaarid nendele ettepanekutele ja äh, millised on teie äh, ettepanekud, kui äh, neid, neid võime kaaluda järgmisel kohtumisel ning kuueteistkümnendal detsembril saadame järjekordse pöördumise liikmesriikide parlamentidele. liikmesriikide parlamendid saavad oma seisukohti esitada kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta veebruarikuuni ning lõppsõnastus võetakse vastu Bratislavas kahekümne kolmandast kuni kahekümne viienda aprillini liikmesriikide parlamentide spiikerite konverentsil. praeguseks minu poolt kõik. ootan rõõmuga meie edasist arutelu. ja kuivõrd pean minema äärmiselt kiireloomulisi töösülesandeid täitma Slovakkiasse äh, kell viis, siis äh, pean lahkuma aga mu kolleegid jäävad siia ning kuulavad äärmiselt tähelepanelikult, mida teil on öelda ning viivad mind teie kommentaaride ning järeldustega kurssi. suur tänu! loomulikult teil on kõigil see ettepaneku projekt käes ning ootame siis teie kommentaare ning esimene vastus Euroopa Parlamendilt Agustin Dias-Timera nagu te juba varem kuulsite, tegemist on Euroopa Parlamendi raportööriga Europoli määruse küsimustes, nii et mul on väga hea meel, et ta saab esimesena teile, teie sõnavõtule reageerida. palun, härra Tiias, teeme ära. suur tänu, lugupeetud esimees. mul on hea meel tutvustada siin meie, kohtuda siin meie esinejatega ning omalt poolt lisaksin nii mõndagi juurde Slovaki eesistuja ettekandele. loodetavasti minu poolt esitatud teave on ka tänase arutelu seisukohast kasulik. kõigepealt uudised, millega te võib-olla veel kursis ei ole õigusloomeline ettepanek, äh, mille äh, esitasin parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kohta äh, juunikuus kaks tuhat kolmteist. oli ettepanek, mille kallal me oleme töötanud nüüd siis aastaid. mina olin nõukogu otsuse küsimuses raportööriks ja nõukogu otsus on see seadus, see õigusakt, millest lähtuvalt praegusel hetkel Europol tegutseb ning tulevikus, esimeses mais, maist alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal asendab selle otsuse Europoli määrus. olin alati teadlik sellest, kui olulised on selles protsessis liikmesriikide parlamendid ning võtsin neid kohaselt arvesse. üks iseäranis oluline kogu oli äh, Lordide Koda, kes esitas omalt poolt mitmeid kasulikke ettepanekuid, mul toimusid nendega tõsised läbirääkimised. mul olid ka põhjalikud läbirääkimised nõukoguga, mille tulemusena jõuti praeguse kokkuleppeni, mis on artikkel viiskümmend üks Europoli määrusest, millest lähtuvalt Euroopa Parlament ning liikmesriikide parlamendid ühiselt otsustavad selle üle, kuidas parlamentaarse ühiskontrolli töörühm toimib ja nii edasi. ja seda lähtuvalt äh, artiklist üheksa protokollist number üks. nagu ma juhtisin tähelepanu pool tundi tagasi, selle määruse võttis vastu Euroopa Parlament üheteistkümnendal mail kaks tuhat kuusteist ning see jõustub esimesel mail kaks tuhat seitseteist, nagu juba ütlesin. selleks, et jõuda kokkuleppele kõikide erinevate osapoolte vahel. tuleb äh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühma erinevad äh, asjaolud äh, ühiselt läbi vaadata ning paika panna. mõningaid neid, neist mainis juba Slovakkia Vabariigi eesistuja esindaja kohtumissagedus, koosseis, toimumis, koosolekute toimumiskoht ja nii edasi ja nii edasi. välja, kui me jätame kolm liikmesriiki kõrvale, siis vastuseid tuli kõikidest liikmesriikidest, kahekümne viiest liikmesriigist, panime vastused üksteise kõrvale ning see oleks pidanud aitama meil jõuda ühisseisukohtadeni ning kokkuleppele või siis vähemalt kokkuleppe eelnõuni. nii oleks vast õigem öelda tegemist oli siis äh, eelnõuga, äh, mis äh, peaks kunagi esitatama parlamentide spiikerite konverentsile järgmise aasta aprillikuus. kindlasti tuleb selleks ajaks ka omavahel kokkuleppele jõuda. me tahame, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühm oleks paigas enne esimest maid kaks tuhat seitseteist. meie tänase esimese parlamentaarse kohtumise vooru jooksul kuulsime, kui oluline on Europoli roll praeguseid meid ümbritsevaid ohti silmas pidades, terrorism ja nii edasi ja nii edasi. Europoli rolli tähtsust ei saa alahinnata. me peame Europoli rolli ka siis tugevdama. täpselt nõnda sama oluline on ka ennetustöö mina olin Europoli otsuse küsimuses raportööriks, olin ka Europoli määruse küsimuses raportööriks ja nende küsimuste raportöörina olen ma alati saanud täiel määral usaldada Europoli ameti tehtavat tööd. olen teostanud parlamentaarset kontrolli selle ameti üle, olles Kodanikuvabaduste komisjoni liige Euroopa Parlamendis. olin ka kahe tuhande teisest kuni kahe tuhande neljanda aastane haldusnõukogu eh, eh, nõukogus eh, Hispaania kuningriigi esindajana. nagu kõik kohalviibijad teavad, Europoli rolliks on koordineerida erinevate õiguskaitseasutuste tegevust liikmesriikides ning Europol on seotud ka isikuandmete kasutamise koordineerimisega. selleks on vaja parlamentaarset kontrolli, mis oleks tugev ja tõhus. Euroopa Liidu toimimise leping sätestab järgmist. kõigepealt parlamentaarse kontrolli teostamine peaks toimuma koos Euroopa, koostöös Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide vahel ehk siis äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ettepanek äh, komisjonilt äh, oli pisut lahja selles valdkonnas ja muudatus kakssada, mis on teie toimikutes olemas, kajastab seda, kui soovite seda vaadata. selle ettepanekuga soovisime artiklit kaheksakümmend kaheksa parandada. minu seisukohast peab demokraatset, tuleb demokraatlikku kontrolli teostada ühiselt erinevate organisatsioonide koostöös, Euroopa Parlamendi liikmesriikide parlamentide koostöös, sellepärast et Europoli ülesandeks on aidata õiguskaitseasutusi liikmesriikide tasandil ning see info, mis on Europoli käsutuses, tuleb ka ennekõike ikkagi liikmesriikidelt. selles kontekstis on järelevalvemehhanism seda olulisem sellise parlamentaarse kontrolli kaudu saab äh, usaldust äh, suurendada. usaldusest äh, aga on praegu alati igal pool puudu. oluline roll on ka seoses siis teabe jagamisega ja sellega on olnud mitmeid raskusi praeguses kontekstis liikmesriigid on nüüd valmis kohtuprotsesside vallas koostööd, kuid teistes valdkondades võib-olla mitte. Äh, iseäranis ennetustöös ja ennetustöös me saame äh, koostööd teha kõige paremini teavet jagades. osalesin aktiivselt äh, läbirääkimistes, üritasin kokkuleppele jõuda nõukogu ning komisjoniga selleks, et Europoli parlamentaarne kontroll oleks paigas. aga nüüd tagasi selle küsimustiku juurde parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmelisus, liikmete arv, eesistumine, kohtumiste arv, kohtumiste toimumise koht ja nii edasi ja nii edasi. Euroopa Parlament peab tagama seda omalt poolt, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühmal oleksid järgnevad omadused, see peaks olema väike töörühm, ekspertteadmistega töörühm ning tõhus töörühm see peaks olema sobiva suurusega. jätkes kõrvale igasuguseid liiga vabakäelisi tõlgendusi. artikkel kaheksakümmend kaheksa ei sätesta proportsionaalset esindatust. aga äh, kirjutab ette võrdsuse ja asjatundjad peavad olema esindatud kui me vaatame, millised vastused küsimustikule esitati, siis äh, on pilt väga mitmekesine. nähti ette ka võimalust äh, sellisteks, selliste liikmete osalusele, kes ei ole äh, erialakomisjonidesse. leiti ka seda, et eesistumist peaks olema ühiselt liikmesriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi kätes esialgse kompromissiga on jäänud hõlmamata üks äh, asjaolu, mis aga minu arvates tõhususe seisukohast oleks äh, siiski soovitav. nimelt äh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühmal peaks olema sekretäriaat ning logistilistel põhjustel ning majanduslikel põhjustel peaks see asuma Euroopa Parlamendis. ja samuti saaks sellisel juhul kasutada suulist ja kirjalikku tõlget sellisel juhul, mis on meie töö seisukohast oluline see on oluline selleks, et tagada Europoli tõeline parlamentaarne kontroll. me, me peame kompromissides olema realistlikud ning arukad. mina olen solidaarne kolmepoolse töörühmaga äh, selles küsimuses, mis puudutab äh, Euroopa Parlamendi osalust. aga mul on ka teatavaid kahtlusi. seda küll ja ja enne kui ma maha istun, siis mind äh, informeeriti, äh, informeeriti mind, et, äh, et esitatakse muudatusettepanekuid, nii tuleb teha. ka mina kavatsen tõenäoliselt esitada muudatusettepanekuid. ja lõppkokkuvõttes töörühma ülesanded sellest rääkis Slovakkia eesistuja. tööülesanded on artiklis viiskümmend üks Europoli määruses täpselt paigas. suur tänu teile tähelepanu eest. mul on suur au teie ees sõna võtta, ma, ma olen väga tänulik, et te olete täna siia tulnud ja teie lahkel loal isikliku märkusena Äh, tervitaksin siin eriti kolleege Hispaania parlamendist, keda mul on äh, siin suur rõõm kohata. suur tänu, härra Dias de Meira. härra Sulli, kas te tahate praegu kohe sõna? pärast, jah? siis on hästi. suur tänu ja suur tänu teiepoolse analüüsi tutvustamise eest ja, ja ka see konstruktiivne kriitika ettepaneku osas oli teretulnud ja abi meil sellest kindlasti palju. aga läheme nüüd edasi ja sõna saab Saksamaa liidupäeva liige Anita Schäfer, kes on siseasjade komisjonist ja räägib äh, samuti siis sellest ettepanekust oma vaatevinklist. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, täna me oleme tulnud kokku selleks, et rääkida uuest parlamentaarsest kontrolli koostööst Europoli suunas me oleme kõik nõus sellega, kui olulist rolli mängib see amet praegustel aegadel ja sellepärast peamegi seda uut äh, parlamentidevahelist koostöövormi väga tõsiselt. minu meelest on meie ühtne ülesanne parlamentaarne kontroll, nii nagu seda näeb ette Lissaboni leping, äh, üheskoos äh, rakendada ja aidata siis Europoli edule kaasa kõigepealt äh, on siis esimest korda Euroopa Parlament ja siseriiklikud parlamendid loomas ühtset äh, süsteemi täidesaatva ameti kontrolliks, see on ajalooline samm äh, parlamentaarses koostöös. seni on meie parlamenta-, parlamentide vaheline koostöö piirdunud konverentsidega, näiteks nagu sise- ja julgeolekupoliitika osas või vastavalt äh, fiskaalleppe artiklile kolmteist andmete vahetuse eesmärgiks kokku tulnud töögruppides. ja seega ma tahaksin ähm, Saksamaa Bundestagi nimel tänada äh, Troikat ja eriti Slovakkiat eesistujariigina tehtud töö eest konsultatsiooniprotsess, mis kaasna, kaasas parlamente ja teine ettepanek, näitavad selgelt äh, seda, milliseks võib kujuneda äh, tulevikus see ühtse töörühma töö. no ma tahaksin kasutada võimalust äh, rääkida siis Bundestagi ettepanekutest selle parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kohta ja tahaksin siis neid jagada teiega meie arutelul tänada tuleb aga ka Euroopa Parlamenti ja siseriiklikke parlamente, kes on äh, selle teema üle tõsiselt järele mõelnud, on äh, väga rokkarvuliselt tulnud tänasele üritusele kohale. Bundestag äh, tervitab Troika ettepanekut selles osas, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmed valitakse välja äh, asjasse puutuvatest komisjonidest parlamentide poolt. meie teeme ka ettepaneku, et ühiskontrolli töörühma liikmed oleksid liikmeteks terve mandaadi vältel selleks, et tagada ekspertteadmised ja töö jätkusuutlikkus ja järjepidavus ja et kujuneks välja ekspertide võrk see on meie jaoks eriti tähtis. töörühma liikmed peavad äh, teineteist tundma õppima ja üheskoos äh, koguma teadmisi oma kontrolliülesande täitmisel. arvestades seda, et äh, töörühma istungid saavad olema regulaarsed, teeksin ma ettepaneku, et neid võiks toimuda kord aastas ja kui vaja, võiks need toimuda ka sagedamini. enam kui pooled äh, Äh, parlamentides, sealhulgas ka Saksamaa Bundestag, on äh, pooldanud kahe istungi korraldamist äh, aastas. see oleks meie ülesannete kõrgusel ja vastaks ka Europoli töörütmile ja ma eelistaksin kahte kohtumist aastas. praegused alalised konverentsid, nii nagu artikkel kolmteist alusel toimub konverents või koosak, leiavad ka praegu aset iga kuue kuu tagant. Äh, näen ma, et üks tõhus kontrolli töörühm peaks sama tihedalt kokku tulema ja me peame arvestama ka sellega, et mõned arengud võivad olla ettearvamatud ja peaks olema võimalik ka äh, kiiresti kokku kutsuda erikorra, äh, erikohtumine. mõistlik oleks ka see, et loodaks töörühma sees eraldi sektsioonid teemade kaupa. me peame eh, olema tõesti tõhus eh, töörühm Europoli kontrolliks. ja väga oluline on see, et üheskoos kokku tullakse Troika teeb ettepaneku, et eh, esindatud oleks kaks parlamenti või siis üks parlamendikoja kohta nendes riikides, kus on kaks koda parlamendil, pluss kuus esindajat Euroopa Parlamendist demokraatlik kontroll näeks aga ette, et äh, parlamentide vaheline konverents, kes üheskoos äh, koonab äh, siis, koondab siis parlamendisaadikud nii liikmesriikides kui ka Europarlamendi saadikute vahel, peaks minu meelest vähemalt neli saadikut igast parlamendist tulema see äh, seisukohal on ka, ka Bundesrat Saksamaal, meie ülemkoda. sellest me peaksime täna rääkima ja kokkuleppele jõudma. tõusus küll ei sõltu liikmete arvust, vaid seatud eesmärkidest ja tööviisist, millest peaks ka täna rääkima. kallid kolleegid ja lubage nüüd äh, rääkida veel mõnest punktist, millest äh, Troika Eh, millele Toika väga palju ei ole pühendunud eh, oma konsultatsiooniprotsessi jooksul. kiiresti tegutsemine on väga oluline, uus Europoli määrus rakendub ja esimesel märtsil kaks tuhat seitseteist. ja mina teeksin ettepaneku, et eh, töörühma töö korraldus tuleks ka kiiresti ära lahendada, ainult niimoodi saame me väga saame me tagada selle, et töörühm kiiresti äh, saaks käima ja oma tööd tegema hakata. ärgem tehkem seda viga, nii nagu on tehtud teiste alaliste äh, parlamentide konverentside vahel. nimelt, et me kaks aastat räägiksime seal töörühmas äh, ja vaidleksime töökorralduse üle, kuna me enne ei suutnud jõuda kokkuleppele ja Bundestag on selles kontekstis teinud ettepanekuid menetluskorra kohta ja ma tahaksin nendest siis lühidalt praegu ka rääkida. meie jaoks tundub olevat oluline ka see, et me selgitaksime välja, kuidas äh, hakkab välja nägema kvoorum selles töörühmas. me ei saa ju lähtuda sellest, et kõikides küsimustes, eriti arvestades igal aastal kokku lepitavate suuniste osas, Europoli kontrolli osas, on võimalik saavutada konsensuse alusel ja lisaks arvaksime me, et väga oluline oleks välja selgitada ka seda, et millised ähm, milline on töökorraldus istungite vahelisel ajal, kas äh, töörühma liikmed on kuidagi Europoli nõukogu töösse kaasatud. lisaks sellele koostöö teiste Euroopa institutsioonidega, näiteks nagu Euroopa Põhiõiguste Ameti, Eurojusti või Frontexiga. ja öö, äh, organisatoorsed küsimused tuleb samuti lahendada, näiteks nagu sekretariaat ja selle koosseis Äh, nagu ka parlamentaarse ühiskontrolli töörühma saadetava info kohta, lõppjärelduste äh, koostamine, äh, järjepidevus töörühmas ja järjepidevus parlamentide poolses rollis on oluline ja mis nüüd puudutab meie kogemust senistest töörühmadest, siis ma arvan, et me saame ainult üheskoos kiiresti organiseerida süsteemi. ja siin jääb silma Troika ettepanek nii kiiresti kui võimalik äh, asutav koosolek kokku kutsuda. Äh, see on teretulnud ja seda teha juba mm, lähikuudel ja nüüd on meie ülesanne see soovitus ka rakendada konsensus äh, Troika poolt esitatud küsimustes tuleb saavutada ja teised äh, pakilised küsimused tuleb ette võtta juba praegu. detsembris ette nähtud äh, Troika kontseptsiooni käivitamine peaks olema siis tugevaks aluseks uuele parlamentaarsele ühiskontrolli töörühmale. selleks, et fraktsiooni esimeeste konverents saaks mais kaks tuhat seitseteist kokku leppida töörühma loomisel ja et see töörühm saaks õigeaegselt oma tööd alustada. organiseeritud kuritegevus ja terrorioht tähendavad seda, et me peame praeguses olukorras näitama, et me suudame midagi ette võtta ja esimeses osas tuli ka väga selgelt see välja, et me peame väga kiiresti tegutsema ja väga öö, järjekindlalt tegutsema. ja Bundestagi nimel ma ütleksin, et me oleme täiesti valmis oma panuse andma. suur tänu teile! suur tänu, äh, proua Šefa! ja nüüd veel kaks kõnelejat, enne kui läheme arutelu juurde. ja järgmisena saab sõna Hans Born, kes on Genfis asuva relvajõudude demokraatliku kontrolli keskuse uurimisosakonna asejuhataja härra Born on väga palju kirjutanud äh, tõhusa demokraatliku kontrollimehhanismi kohta just nimelt väga delikaatsel äh, julgeoleku äh, areenil ja härra Born, palun, teil ongi järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu, et kutsusite mind tänasele kohtumisele, see on minu jaoks suur au osaleda sellel kohtumisel ja jagada teiega meie kogemust meie organisatsioon TKF on äh, Šveitsi seadusandluse järgi loodud äh, ähm, keskus, äh, kõik liikmesriigid on ka meie partnerriigid ja olen täna siin teie ees sellepärast, et me oleme libe komisjoni, ahveti komisjoni jaoks Euroopa Parlamendis palju tööd teinud, Euroopa Komisjoni jaoks samuti, erinevate ametite jaoks ja ka väga paljude äh, Äh, järelevalveasutuste jaoks liikmesriikide tasandil. me oleme korraldanud ka uuringuid selle kohta, kuidas äh, demokraatlikud struktuurid kontrollivad korrakaitse- ja politseiüksuseid ühtne parlamentaarne ühiskontrolli töörühm, nii nagu see on välja pakutud praegu Troika poolt, hõlmaks siis kuutekümmet kahte liiget, viiskümmend kuus liiget tuleks Euroopa Liidu liikmesriikidest ja kuus Euroopa Parlamendist ja loomulikult äh, peab see töörühm väljendama liikmesriikide vahelist äh, mitmekesisust, Balti riikide julgeolekuolukord on äh, palju teistsug-, on hoopiski teistsugune kui Portugalis või Kreekas ja teadmised ja juurdepääs klassifitseeritud inform-, konfidentsiaalsele informatsioonile on ka erinev ja mitte kõikidel parlamentidel, kes täna on siin esindatud, on äh, samasugune juurdepääs politsei ja luure- ja korrakaitseorganite poolt omatud informatsioonile. ja seega see töörühm saab olema väga heterogeenne Eh, väga paljud erinevad komisjonid saavad olema esindatud ja seega me arvame, et me peaksime põhi, et see peaks eh, põhimõtteliselt keskenduma mitte operatiivküsimustele, vaid strateegilistele küsimustele, mis peaks olema Europoli prioriteet näiteks, kuidas eh, peaks see töö Europolis välja nägema, kui suur peaks olema nende eelarve ja nii edasi meie meelest on väga oluline, et äh, see töörühm äh, kokku kutsutakse ja ma olen proua Schäferiga täiesti nõus. meie ees on ajalooline moment, esimest korda allutakse, allutatakse Europole demokraatlikule kontrollile. ja minu meelest on sellel suur väärtus, et äh, siseriiklikud parlamendid on sellesse töösse kaasatud eriti kuivõrd nemad on need, kes peavad kontrollima, millise info saadavad nende politseijõud Europoli. ja nende ülesanne on kontrollida ka euro-, politsei ja ametivõimude poolt langetatud otsuseid, eh, mis on tehtud siis Europolis saadud info põhjal. lisaks sellele on siseriiklikud eh, parlamendid eh, kasulikud ka selles mõttes selles töös, et niimoodi saab kogemusi vahetada parlamentide vahel, et kuidas luure ja äh, Äh, korrakaitseorganid äh, liikmesriikides oma tööd teevad ja kindlasti on see töörühm väga kohane koht selleks, et uurida, et kas Europoli määrus ja Europolis tehtud töö vastab lähimuspõhimõttele, et Europol ei võtaks üle teie korrakaitseorganite tööd ja et peetakse kinni proportsionaalsuspõhimõttest ja eh, Troika ettepanekuga on kõik kursis, nimelt et eh, tegemist on töörühmaga, kuhu kuulub kuuskümmend kaks eh, liiget, tulevad kokku korra aastas paariks päevaks. milline on aga olukord siseriikides, milline on parlamentide järelevalve roll siis politsei- ja korravalveüksuste üle liikmesriigiti? vaadake mm, mandaati siis siseriiklikul tasandil on enamus parlamendikomisjonide mandaat piirdunud poliitikatega eh, politsei sisejulgeoleku eh, üksuste osas, samus on, samas on roll ka eelarve osas ja seadusandluse osas, nemad kontrollivad ka seda, et kas eh, ametivõimud peavad kinni õigusriigi põhimõtetest. on palju riike, kus kodanikud, kui nad arvavad, et nende õiguseid on politsei või korrakaitseorganid rikkunud või luureorganid võivad pöörduda siis parlamenti. üldiselt äh, on äh, nendes üksustes parlamentide viis kuni viisteist liiget, on neid parlamente, kus äh, liikmeskond on palju suurem, aga keskmiselt viis-viisteist liiget. üldiselt kuuluvad sinna saadikud, kellel on teatud kogemus antud valdkonnas, aga mitte alati, kuid üldiselt üritatakse ikkagi kogemuste inimesed suunata sellistesse üksustesse. oluline on äh, poliitilise legitiimsuse osas ka see, et kõik äh, erakonnad oleksid esindatud. kõik need parlamentaarsed üksused äh, omavad ka sekretariaati, kuulub viis kuni kümme liiget keskmiselt ja sinna kuulub siis äh, nii ametnikke kui ka konkreetselt eksperte, eksperte, kes on siis spetsialiseerunud konkreetsetele teemadele. mõnes riigis, Ühendkuningriigis, aga näiteks ka Norras võib ka juhtumipõhiselt väljas tuua eksperte äh, juurde, äh, ehk siis inimesi, kes ei ole alaliselt äh, selle sekretäri liikmed või neid võib siis kutsuda toetuseks. kohtumiste sagedus ka selles osas on väga suuri erinevusi parlamentide vahel, kuid keskmiselt jällegi paar korda kuus, Saksamaal kord tulevad nad kokku tõesti kord kuus, mõnikord kaks korda kuus, sõltub sellest, kui mitu korda toimuvad täiskogud väga palju on selliseid riike, kus äh, need kohtumised on äh, kinnised koosolekud, nad ei taha liiga palju meedia tähelepanu endale tõmmata ja äh, tahetakse, et saadikud teeksid oma tööd kinniste uste taga. aga avalikustatakse aruandeid ja kui eh, nad soovivad, siis nad võivad ka oma kohtumise avatuks kuulutada. väga paljud nendest komisjonidest on ära otsustanud ka tööjaotuse, et on seal siis kas raportöörid või allgrupid konkreetsete teemade jaoks ja viimasena tahaksin rääkida juurdepääsust informatsioonile. kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides on parlamendisaadikutel juurdepääs konfidentsiaalsele infole. enamus liikmesriikides on nendel see ilma lisaloata võimalik, on aga mõned liikmesriigid, see on väga erakordne, näevad teatud dokumentide ees ette sõela läbimist. see ei puuduta ametkonda, tegemist on, kui tegemist on ametnikuga, siis ametnik tuleb kõigepealt äh, sõeluda. ja meetodid, mida siis need komisjonid kasutavad Äh, kuulamised, äh, uurimised, äh, külaskäigud, kohtumised juht, tippjuhtidega, mm, ametnikega ja regulaarselt toodetakse siis ülevaateid ja sellega ma tahaksin ka piirduda. kui te tahaksite, et Euroopa tasandil see töörühm oleks ka töövõimeline, siis on minu meelest kolm asja olulised. mida vähem liikmeid, seda vähem. kuuskümmend kaks äh, on juba üsna mitu liiget ja sellest kujuneb juba varsti selline miniparlament. kui tuldaks kokku ainult kord aastas, siis olukorras, kus on kuuskümmend kaks või isegi rohkem liiget, ei ole tegemist enam töörühmaga või kontrolliasutusega, vaid äh, konverentsiga ja kolmas asi, kui kohtumised oleksid sagedasemad, oleks see võib-olla parem, äh, aga kohtumiste vahel kindlasti peaks meil olema eraldi allgruppide süsteem, raportööride süsteem et äh, vahepeal tehtaks siis ära see töö äh, täpsema info edastamiseks nendel, kes tulevad kokku kord aastas rändevood naaberriikides toimuv organiseeritud kuritegevuse vallas, kui te tahate rohkem koostööd teha selles vallas, siis peab olema mingisugune raportööride süsteem paigas. ja sellega ma tahaksin ka lõpetada. Te olete praegu panemas kokku selle töörühma nii-öelda kodukorda. väga oluline minu meelest on selles kontekstis see, et kuidas see hakkab välja nägema. kui Te valite selle mooduli, et äh, on rohkem liikmeid ja vähem kokku tulemusi, siis tuleb see reeglitesse sisse kirjutada, et mis toimub nende väga harvade kohtumiste vahel. kuidas seda tööd tehakse? nii et äh, ma olen isegi päris pine-, põnevil, et äh, millise töökorralduse te siis välja valite. suur tänu ja meie viimane kõneleja, enne kui äh, sõna saavad kolleegid, on Ines Strenja Linic, kes on Horvaatia parlamendi sisepoliitika ja sisejulgeolekukomisjoni liige. sõna on palun teil, proua Strenja Linic. E, suur tänu head kolleegid, mul on väga hea meel täna siin olla ja jagada meie kogemusi Horvaatia Vabariigis sellel teemal. eelkõneleja kirjeldas minu arvates väga korrektselt seda, kuidas meile asju ajame Horvaatias parlamentaarne kontroll Horvaatias pärast seda, kui me äh, selle paika panime vastava õigusloome kolmele sambale toetades oleme loonud. kõik need lähtuvad põhiseadusest ja on ka piirkondlikult jaotatud, lähtudes põhiseadusest ja õigusloomest eh, ja lähtudes tasakaalustatud süsteemist. muude tegevuste hulgas Horvaatia parlament vastutab ka kõikide selle vastutusalas olevate ametite kontrolli eest. ja lisaks sellele on Horvaatia äh, parlamendile antud äh, ka kontroll siis valitsuse üle. lähtudes sellisest, äh, sellistest põhimõtetest oleme me saavutanud kontrolli valitsuse ja, ja ministeeriumite üle ja sealhulgas puudutab see ka politsei tegevust kontrolli meetmed äh, lähtuvad tihtipeale parlamendisaadikutest, komisjonidest ja usaldushääletuse institutsioonist, äh, kui äh, tegemist on konkreetsete ministritega Äh, Horvaatia valitsuse ja ministeeriumite kontrolli ei veeda, viida läbi ainult läbi nende lähenemist, aga need on kõige enam kasutatavad. Horvaatia kodanikud peavad väga oluliseks ka seda, et meil on iga-aastane aruanne siseministeeriumi kohta, mis puudutab politsei tegevusi ja kontrolli, mida on läbi viidud julgeolekukomisjoni poolt, lähtudes küsimustest, mida kodanikud on esitanud parlamentsed, parlamentaarset kontrolli viiakse läbi Siseministeeriumi halduses oleva politsei kõikide tegevuste kohta. üheksakümnendastest aastast on olnud meil õiguslik kohustus siseministeeriumil vastutada parlamendi ja valitsuse ees seaduses on sätestatud ainult teatud tegevused, aga ei ole täpselt viidatud nendele iga-aastastele aruannetele. aastate jooksul on läbi viidud kontroll parlamendi poolt, aga ei ole toimunud arutelusid. esimene politseiga seotud õigusakt võeti välja kahe tuhandendal aastal ja siseministeerium Äh, hakkas aru andma iga kahe aasta tagant äh, parlamendile äh, ja tehes seda kirjalikus vormis kõikide politseiasutuste tegevuste kohta ja võimaluse korral viiakse see läbi sagedamini. uus õigusloome kahe tuhande üheteistkümnendast aastast politseiseadus säilitab varasema kohustuse ja nüüd äh, on ette nähtud iga-aastased aruanded nende koostamise politsei tegevuse kohta. see läheb siis äh, siseriikliku ja äh, poliitika ja julgeoleku üksusele. Horvaatia parlament ja vastav komisjon praegusel hetkel viivad läbi äh, kontrolli äh, politsei töö üle. siseminister esitab iga-aastaselt oma aruande äh, eelneva aasta kohta ja on sätestatud see, et politsei kontrolli viib läbi direktor, mitte minister, samas äh, direktor äh, on, kannab vastutust, äh, annab aru ministrile. kõik see toimub äh, lähtuvalt äh, põhiseadusest ja oma töö haldusalast, aga samas peab seda parlamendi, seda raportit ähm, kaitsma iga-aastaselt parlamendi ees. see komisjon on see üksus, mis siseküsimuste eest vastutab ja arutab iga-aastaselt seda aruannet võtab selle siis vastu või jätab kinnitamata ja saadab oma järelduse Euroopa Parlamendile selle kohta, kas ta on selle heaks kiitnud või mitte. see puudutab kontrolli politseitöö üle vastaval aastal. parlamentaarne kontroll sisejulgeoleku komisjoni poolt lähtub ka kodanike tegevusest, ehk siis töö võib toimuda otseselt või kaudselt Äh, sisepoliitika ja julgeolekukomisjon lähtub ka kodanike petitsioonidest ja viitab võimalikele rikkumistele politsei tegevuses, kas siis füüsiliste või õiguslike, juriidiliste isikute suhtes. komisjon äh, käsitleb ka petitsioone teistelt asutustelt või ka omal algatusel lähtuvalt olukorrast, mille puhul võib mingeid rikkumisi ette näha. lisaks on ka anonüümsed petitsioonid, mis meie arvates on oluliseks teabeallikaks, juhul kui üksikisikud ei soovi äh, oma andmetest lähtuvalt esitada petitsiooni viimase parlamentaarse mandaadi ajal, mis kehtis ainult kuus kuud, esitati kolmkümmend üks petitsiooni kodanikelt ja viimasel pooleteisel kuul on Horvaatia parlament äh, kontrollinud üheksat sellist äh, petitsiooni. lähtudes petitsioonide äh, raskusastmest, on võimalik kontrolli läbi viia kas otseselt või kaudselt samuti on võimalik ka siseministeeriumil ähm, siseministril paluda kontrollida äh, väiteid, mis on petitsioonides ja mis langevad äh, selle ministeeriumi vastutusalasse. mõningatel juhtumitel petitsioonide keerukus on niivõrd keeruline, et kontrolli on, tarbeks on vaja kaasata ka teisi eksperte, näiteks prokuratuuri või korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase üksuse lähenemist. kui esitatakse sarnane petitsioon, siis võidelda, võrreldakse andmeid seoses infoga, mis on saadud ministeeriumist ja seejärel saadetakse petitsiooni esitajale vastus ja tihtipeale on see viimane samm valdavalt ollakse vastusega rahul, juhul kui see nii ei ole, siis politsei tegevuse kontrolli on võimalik paluda ka teiselt äh, asutuselt, näiteks ombudsmanilt või siseministeeriumi siseauditi või siis äh, komisjoni tegevusest osa petitsiooni esitajatest äh, toovad välja uusi fakte või uusi tõendeid ja seejärel komisjon palub taaskord tagasisidet äh, ministeeriumilt. korrespondents äh, ministeeriumiga võib mõnda aega aega võtta, aga petitsioon käib nii kaua, kuni petitsiooni esitaja on vastusega rahul komisjon võib läbi viia ka kaudset äh, kontrolli. sellisel juhul komisjon viib läbi sarnase menetluse, äh, juhul kui tegemist ei ole mitte ainult poli-, avalikkuse huviga, aga ka poliitilise huviga teatud ähm, äh, rikkumiste käsitlemisel. näiteks sarnane menetlus viidi läbi isikute suhtes, kes viitasid politsei äh, ebaseaduslikule käitumisele äh, füüsilise isiku suhtes. sellisel juhul käivitatakse töörühm ja kontroll viiakse läbi teatud asutust külastades ja äh, teabe kogumises selle üksuse tegevuse kohta näiteks intervjueeritakse asjaga seotud isikuid lähtudes dokumentidest ja intervjuude sisust ja kogu tõendusmaterjalist äh, luuakse otsus selle kohta, kas tegemist on rikkumisega või mitte ja kõikidel sellistel juhtumitel, vaatamata sellele, kas petitsioon on saanud positiivse või negatiivse otsuse, leiab aset kirjalik vastuse esitamine petitsiooni esitajale selleks, et otsustada, kas äh, see on vastuvõetav või mitte, peab kaasama ka Siseministeeriumi ja süüdistuse esitamisel äh, kaasatakse ka prokuratuur. sisepoliitika ja julgeolekukomisjoni on vaja tõesti äh, kaasata sellise töö puhul ja ei käsitleta mitte ainult petitsioone, aga teisi tegevusi, kuigi petitsioonid on väga oluliseks tööks. teised Horvaatia mm, parlamentaarsed üksused on samuti nende tegevustega seotud ja tegutsevad lähtuvalt kodanike petitsioonidest. väga tihti petitsiooni esitajad viitavad teatud äh, probleemidele politsei tegevuses ja seega viiakse kontroll läbi vastavate ametite, suur tänu! suur tänu! Äh, varasemalt äh, jagati meil siin ka kohvi selleks, et kõiki e-, äh, ergutada, aga eelarvekärbete kohaselt seda enam ei tehta, aga ukse taga on kohvimasin olemas, loomulikult ei taha ma siin kedagi innustada lahkuma, aga juhul, kui teil on vaja kohvi, siis äh, tegemist on ju esmaspäeva pärastlõunaga. nüüd lähme arutelu juurde, detsembris tuleb uus ettepanek ja märtsis või aprillis järgmine ja tahame saada tagasisidet selle ettepaneku kohta ja see muide, kui teil on midagi veel lisada ja kõigepealt härra Okilan Iirimaalt, palun suur tänu, härra esimees. mul oleks äh, mitmeid küsimusi, mida esitada seoses nende ettepanekutega. aga selle järelevalve, parlamentaarse kontrolli töörühma koosseis on üsnagi konkreetne, seal on ära toodud kaks Äh, rahvusparlamendi liiget kahe parlamenta-, kui tegemist on kahe kojaga, siis ähm, üks iga koja kohta, aga samas ei ole ära toodud seda, kes on need kuus Euroopa Parlamendi saadikut, kes osalevad, mis metoodika põhjal valitakse need Euroopa Parlamendi saadikud sellisel konkreetsel juhtumil? nüüd, mis puudutab kohtumiste arvu, siis äh, sissejuhatuses äh, viidatakse sellele, kui oluline on see, et euro, Europoli üle oleks äh, ähm, asjakohane demokraatlik kontroll. ingliskeelne sõnastus äh, proper võib-olla läheb liiale, kas me siin täpselt äh, tõesti sellest lähtume, kas tegemist ei ole lihtsalt äh, demokraatliku kontrolliga? nüüd äh, üks kohtumine kord aastas on siin ära toodud, aga sellest lähtuvalt oleks meil iga-aastane aruanne, mitte siis tegelik kontrollis osalemine igasuguste teemade areng seoses äh, Europoli tegevusega. mul on küsimus, kuidas on ette nähtud, et need töörühma liikmeid hoidaks äh, Europoliga seonduvatest tegevustega kursis ja kuidas see info oleks piisavalt teavitav ja milline on see mehhanism selleks, et otsustada, mis on see vajadus erakorraliseks või teiseks ähm, kohtumiseks kalendriaastas, suur tänu! suur tänu, jah, see on kindlasti väga kasulik äh, info. härra Hammerberg äh, Rootsist, palun! suur tänu, härra esimees, äh, head kolleegid! nagu täna juba mitu korda öeldud, siis see koostöö on hädavajalik. kuritegevus kübervaldkonnas mitmekordistub kuude käigus, seega tegemist on väga olulise tööga. samas aga ei tohi me ära unustada, et riiklik politseitöö, kohapealne töö on oluline, ilma selleta ei toimiks see koostöö kunagi. ja usaldus on oluline ja kontroll on vajalik aga tegemist peab olema tõhusa kontrolliga, tegemist ei peaks olema mingisuguse töörühmaga, kes lihtsalt aeg-ajalt kokku tuleb. inimesed äh, peavad tunnetama, et see töörühm tõesti äh, täidab oma rolli ja seega on väga oluline, et see põhiüksus äh, enamus liikmeid oleks äh, riikide tasandilt, need on tõesti need, kes äh, kohaliku politsei ja ametivõimude tööd tunnevad. midagi ei ole siin kirjas selle kohta, et uus äh, struktuur, sekretäriaat ja kulud tagaksid uue tõhususe ja seda on vaja analüüsida, meil on võimekus tõhusaks kontrolliks ka uute ametiteta kompromiss, äh, nagu siin kirjas on, on üsnagi hea. Äh, see töörühm ei tohi olla liiga suur, äh, kaks kuni kolm parlamendisaadikut igast parlamendist on mõistlik, kohtumine üks-kaks korda aastas tundub samuti asjakohane Rootsi poolt teeb meile muret see, kui me räägime siin uutest struktuuridest või töörühmadest, kelle osas nende tegevus ei ole täpselt määratletud. aitäh. härra Pereslapas äh, Hispaaniast, palun. suur tänu Hispaania puhul on tegemist riigiga, kes ei vastanud küsimustikule arvestades meie valimisolukorda, soovitati meil oodata vastamisega, nüüd on meil tagatud poliitiline stabiilsus ja me tahaksime teha omapoolseid ettepanekuid ja reageerida ja vastata ka sellele küsimustikule me leiame, et ta, üks kohtumine aastas on äh, üsnagi vähe, me leiame, et äh, kogu peaks tulema vähemalt kaks korda aastas, see võimaldaks meil paremat äh, kontrolli korraldada. mis puudutab liikmete arvu, siis minu riigi puhul meil on tegemist kahekojalise parlamendiga ja me leiame, et me peaksime kajastama meie riigi mitmekesisust ja meil peaks olema mõlema kaja, koja kohta kaks liiget. nagu härra Dias de Mera ütles, siis äh, taheti äh, luua selline väike töörühm, aga minu arvates äh, peaks öö, lähtuma liikmesriikide soovidest, kuidas neid asju käsitleda ja kuidas paremini neid nõudeid täita. me leiame, et lähtuvalt nendest ettepanekutest saame me paremini tööd teha, me räägime siin kontrolliüksusest, me ei räägi millestki muust me leiame, et kaks korda aastas kokku tulles ja neli liiget riigi kohta oleks parem lahendus lisaks sellele äh, saame me toetada seda ühist ähm, juhatamist või eesistumist ähm, Euroopa Parlamendi ja eesistuja poolt. meie arvates on see hea lähenemine, see on sama formaat, mida Euroopa Liidus kasutatakse ja me arvame, et äh, see kindlasti ähm, täidaks meie soove. härra Hartmann Saksamaalt, palun suur tänu, esimees, head kolleegid. kõigepealt tänusõnad raportöörile härra Dias de Merale ta on väga pikka aega selles osas tööd teinud, väga usaldusväärset tööd ja teinud ja tegemist on suurepärase saavutusega. ma arvan, et ta on tänusõnad ära teeninud nüüd teie tutvustus oli väga selge, Europol vajab rohkem pädevust ja peaks seda saama, Europol peaks saama täita oma ülesandeid, aga lisaks sellele viitasite ka usaldusele. usaldust on võimalik luua ainult täiendavate pädevustega, juhul kui nendega kaasneb ka tõhus ja korralik asjakohane kontroll see on õige viis äh, lähenemiseks ja see on midagi, mida meie Saksamaal saame toetada. Saksamaa parlament on teinud jõupingutusi selleks, et teha detailne ettepanek. mõned valdkonnad vajavad täpsustamist. detsembri keskpaigaks ei saa meie töö läbi ja seega teen ettepaneku, et me tuleksime veel kord kohtu ja otsad kokku viiksime, vaataksime, millised on erinevad ettepanekud, näiteks vähemuste õigused, see on ka väga oluline teema. lisaks sellele, mis puudutab ähm, miinimum osalejate arv ja loomulikult tõhusus on oluline, aga sama oluline on ka äh, piisav esindatus ja kui ei ole piisavat esindatust, siis see töörühm ei saa tõenäoliselt väga head heakskiitu ja meie teeksime ettepaneku, et meil oleks täisliikmed ja toetaksime ka seda, et oleks mingisugune lahendus paigas, tööpõhimõtted, enne kui töörühm kokku tuleb, selleks et vähemuste teemasid arutada ja lisaks see, eh, mis puudutab ehm, vahetavat teavet. ja lõpetuseks, eh, politsei teemad on Euroopa teemad, aga nad on ka riiklikud teemad. võrdne esindatus, eh, seega on loogiline. ja kolleeg Itaaliast mul on. head kolleegid Lissaboni lepingust lähtuvalt ähm, õigus valdkonnas, justiitsvaldkonnas tuleb välja see, et parlamentidel on selles osas teatav vastutus. meie oleme need, kes vastutavad äh, selle eest, et tagada, et parlamendid teravad ähm, põhivabaduste osas kontrolli ja see ei puuduta mitte ainult parlamentaarset rolli, kontrolli, vaid see on võimalus, võimalus selleks, et äh, koostööd teha. seitse aastat pärast Lissaboni lepingut, ajal, kus võitlus terrorismi vastu nõuab koostööd, ressursside ühendamist, et tagada, et meie äh, uus koostöövorm oleks võimalikult tõhus, sooviksin ma tänada Troikat tehtud jõupingutuste eest ja selle ettepaneku koostamise eest Äh, samas pean teatud nüansse välja tooma, mis puudutab ekspertiisi selles äh, ühistöörühmas, me rääkisime siin tasakaalust, vajadusest äh, tegutseda tõhusalt ja konfidentsiaalselt. poliitiline kontroll peab käima käsikäes Europoli tööga ma olen nõus paljudega, mida varasemad kõnelejad on öelnud ja ma arvan, et erinevate parlamentide äh, esindajad peaksid olema kohaliku tasandi esindajad see vastavas valdkonnas. mis puudutab töörühma, siis seal peaks olema nii palju liikmeid kui vähegi võimalik äh, ja loomulikult äh, peab arvestama teatud piirangudega. meil on vaja alatöörühmi, mis käsitlevad äh, konkreetsemaid, mm, konkreetsemaid detailsemaid valdkondi. Öeldud on, et kokku tullakse kord aastas, võib-olla kui meil oleks lisaks ka alarühmad, siis oleks see piisav Euroopa Parlamendis võiks toimuda ka erakorralised istungid. ma arvan, et sellega oleks võimalik teed sillutada äh, teabevahetusele, et äh, ellu viia kontrolli, arvestades äh, tõsiseid julgeoleku väljakutseid erinevatel tasanditel ja selle mõjul kodanikele, aitäh! Thank you very much for giving me suur tänu, et mulle sõna andsite, ma tahaksin tänada kõiki meie tänaseid esinejaid, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on osalenud kolmepoolse töörühma töös. suur tänu äh, iseäranis Edita Fantnerile ning suur tänu Euroopa Parlamendi esindajale Augustin Dias de Merale, kes on äh, väga pikaajaline asjatundja selles selle teemavaldkonnaga seoses. tahaksin äh, rõhutada, et see koostöö teeb, äh, kas töörühm teeb äh, väga koostöövaimus tööd ning lähtub etapilisest töökaardist, mille üle otsustasid maikuus kaks tuhat kuusteist parlamendi spiikerite konverentsil kõikide meie parlamentide spiikerid. ja on selge, kui me vaatame, millised olid vastused parlamentide poolt küsimustikule, et tuleb leida ratsionaalne lahendus ja minna kompromissile. meie ühiseks eesmärgiks on tõhus ja ähm, spetsialiseerunud kontroll töörühma. me kõik teame, et meil on poliitiline vastutus Europoli tegevuse üle parlamentaarset kontrolli teostada, samuti äh, selle töö mõju hinnata meie kodanikuvabadustele ning õigustele ning me peame oma kodanike ees tagama seda, et äh, meie töörühm toimib, et ei ole tegemist lihtsalt suure jututoaga. ma arvan, et kõigi jaoks oli selge ka tänases arutelus, et põhilised äh, omadused, koosseis, kokkutulekud, sagedus, koht, juba iseenesest on lähterasked küsimused ja ma arvan, et me ei peaks seetõttu hakkama ajast ette ruttama ning äh, töörühma ülesanne äh, on, äh, tuleb välja uue määruse artiklist viiskümmend üks ning seetõttu kõik muud praktilised küsimused, mis on siin tõstatatud kolleegide poolt, peaksid lahenduse leidma töörühmas. sekretäriaat, konfidentsiaalsuse käitumisjuhend ja muud sellised küsimused. ma arvan, et töörühm ise peaks otsustama selliste asjade üle väga raske on varasemate parlamentaarsete kogude puhul, kodukorra puhul konsensusele jõuda ja kainest mõistusest lähtuvalt oleks seega mõistlikum see, kui lepiksime kokku esimese etapi küsimustes, siis peaks töörühm kokku tulema võimalikult kiiresti. meil on olemas teekaart, mida põhjalikult selgitas proua Pantner ning siis peaks sellest lähtuvalt edasi tegutsetama. suur tänu teile ning Euroopa Parlamendist saab sõna härra Lopes Aguilar. lugupeetud esimees, üks küsimus eh, härra Bornile, Genfis asuva relvajõudude demokraatliku kontrolli keskusele. väga huvitav oli see analüüs eh, erinevatest üksustest eh, parlamentaarse kontrolliga seoses julgeolekustrateegiate valdkonnas. Te rääkisite koosseisust, rääkisite mandaadi pikkusest, rääkisite vastutusvaldkondade jagamisest erinevate äh, rühmade vahel, aga ei paistnud olevat mingisugust äh, võrdlusalust meile ja võrdlus, äh, võrdleva analüüsi jaoks on oluline ka see, milline on parlamentaarse kontrolli parameeter. milliste, millise valdkonna üle kontrolli teostatakse, millised on sanktsioonid, millised on poliitilised tagajärjed millest peaks selle poliitilise aruandlusprotsessi käigus õppima äh, ning kuidas tagada see, et poliitiline vastutus äh, oleks jõus. see on üks oluline osa võrdlusanalüüs, võrdlevast analüüsist äh, ja parlamentaarne kontroll peab tagama parlamentaarse vastutuse ja kuidas me siis peaksime selle parlamentaarse vastutuse tooma sisse ähm, näiteks äh, kui mingid operatsioonid kukuvad läbi, siis peaks äh, sellele järgnema tagasiastumine ning äh, parlamentaarsed üksused peaksid selliseid põhimõtteid jõustama. Euroopa Parlamendis see, see paraku enamasti nii ei ole ja see, selleks, et selline ühisüritus Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamendi vahel õnnestuks ja parlamentaarne kontroll Europoli üle oleks tagatud, siis äh, mida teie äh, teete lähtuvalt minu kommentaarist? ja Lordide Koda ning Ühendkuningriik, palun. suur tänu kõigepealt äh, mul on väga hea meel, et eh, Lordide Koda ja Lordide Koja tehtud tööd kiideti selles valdkonnas. me kavatseme koostada ka uue raporti, mis puudutab julgeolekut Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise valguses. see raport avaldatakse kaheteistkümnendal detsembril. aga kuuskümmend kaks, kui me nüüd asja juurde läheme, on parlamentaarse kontrolli töörühma jaoks suur arv, aga teisest küljest, kui me tahame, et kõik oleksid esindada, siis paremat arvu ei ole võimalik saavutada ning väiksemat arvu ei ole võimalik tõenäoliselt praegustes tingimustes võimalik saavutada. aga põhitõsist muret valmistab meile, mulle koosolekute toimumise sagedus kui tegemist on ühekorralise, ühe aastas kord kolm päeva kokku tuleva koguga, siis tunduks see nagu konverents. ma arvan, et vähemalt kaks korda aastas tuleks küll kokku tulla. kahel põhjusel, kõigepealt tõenäolisem äh, on tõhus parlamentaarne kontroll lühema ajaperi jooksul, äh, võib-olla siis mõningaid valdkondi tuleb teistmoodi käsitleda. aga teiseks kui me räägime õiglusest, siis me räägime sellest, et äh, õigluse, õigluse äh, tagamise üle tuleb järelevalvet teostada ja ja see peab olema ka nähtav ja sama puudutab äh, ka kontrolli. minu koduriik on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda ning üheks põhjuseks oli just nimelt see, et rahval oli tunne, et äh, erinevad kogud äh, ei tu-, ei äh, täida oma aruandluskohustust ning sellise teema puhul on see nähtavuse mõõde veel olulisem. ja kui on näha, et aru, et kontrolli teostatakse, siis sellega saadetakse ka rahvale sõnum, et meie valitud esindajad liikmesriikide tasandil ning Euroopa tasandil teevad oma tööd. jah, ja, ja tervitan minu koduriigi ise, siseasjade komisjoni äh, vastvalitud esimeest, nii nagu härra Dias de Meragi tervitas oma koduriigist pärit parlamendiliikmed ja nüüd härra Nordqvist Taanist. suur tänu! jah meie Taanis loomulikult ei tea, milline on meie roll ja milline, kuidas meie koostöö äh, Europoliga peaks äh, kulgema. aga küsimus on oluline, sellepärast et äh, andmed, teave on, tähendab jõudu ja me tahame loomulikult, et kontrollimehhanism Europoli üle oleks paigas. nii et me võime siis rääkida siin selle väga hea ettepaneku üle, mis on tehtud, võime rääkida, kas see koosseis on piisav suuruseliselt või mitte, aga mina arvan, et tähtsam on see, et kuidas seda tööd hakatakse praktikas tegema. kuidas parlamentaarse kontrolli töörühm juhtumitega tööd teeb ja kuidas kodanikud ähm, seda tööd teevad? me võime rääkida sellest äh, koosseisust äh, ja kohtumiste sagedusest, aga koosolekute vahel tehtav töö on see, mis on kõige tähtsam. ning sellest me hakkame rääkima, me peame rääkima, kuidas seda tööd, kuidas meie tahame, et seda tööd tehakse. suur tänu! väga huvitav, kuigi napisõnaline kommentaar, see pisut äh, rabas mind ja nüüd Euroopa Parlament ja härra Terri Kabras. suur tänu! siin on öeldud nii mõndagi huvitavat. paar kommentaari ka minu poolt, mis on seoses parlamentaarse ühiskontrolli töörühmaga. seda juba küll öeldi, aga äh, toonitaksin veelgi, nimelt parlamentide vähemused peavad olema esindatud uues parlamentaarse ühiskontrolli töörühmas ning äh, need vähemused peavad äh, olema kuuldavad see on oluline äh, töörühma koosseisu osas ning äh, menetluste osas, kuidas äh, hääletatakse, kuidas otsuseid vastu võetakse, milline on kvoorum, uurimiskomisjonide moodustamine, kuidas sellega lood on ja nii edasi, nii edasi. teiseks, suur juurdepääs teabele tuleb tagada kõikidele parlamentidele ning kõikide parlamendiliik-, liikmetele, kõikidele parlamendiliikmetele kõikides parlamentides. kolmandaks kontrolli eesmärgiks peaks olema usaldust suurendada. see tähendab seda, et tuleb tegutseda kodaniku lähedaselt, näiteks äh, kohtumised peaksid toimuma avalikult või ekspertide kuulamised peaksid toimuma avalikult. võib-olla me võiksime eeskujuks võtta Euroopa äh, kodaniku, äh, kodanikuvabaduste ametit. parlamentaarse ühiskontrolli töörühm ei peaks olema suur kogu kui me tahame, et see kaagu äh, oleks oma töös tõhus. mõningates liikmesriikides on parlamentidel ainult üks koda ja parlamentaarne ühiskontrolli töörühm tuleb kokku äh, kord aastas, võib-olla siis äh, kaks päeva korraga. seetõttu võiks töörühma liikmete arvu piirata ma saan aru, et see on väga vastuoluline, sellepärast et suurem osa, suurem osa eelkõnelejatest on vastupidisel seisukohal, aga äh, sellegipoolest ma pean oma arvamuse välja ütlema. mina piiraksin äh, töörühma liikmete arvu äh, nii, et see ei ületaks kolmekümmend eriti. igast liikmesriigist võiks tulla üks liige ja kuus Euroopa Parlamendi liiget. ja raportöör ja variraportöörid võiksid seal olla, kes on selle määrusega tööd teinud, mille Euroopa Parlament vastu võttis. suur tänu! suur tänu, härra Stats un Ungarist! suur tänu, esimees, kallid kolleegid! meie Ungaris oleme veendunud, et rändetulv ning terrorioht panevad meid käised üles käärima, meil tuleb tegutseda ning äh, kõige parem moodus tegutsemiseks äh, ongi võib-olla äh, koostöö Europoli ning kriminaaluuringute raames. me oleme veendunud, et ränne ning terrorism on omavahel tihedalt seotud, tervitame uut Europoli määrust, millega Europoli mandaati laiendatakse ning millega, mille abil on meil võimalik võidelda terrorismi ning piiriülese kuritegevuse vastu võitluses terrorismi vastu peaksime äh, sun-, tegema tööd ka nende kallal, kes aitavad äh, terrorismi, me peame analüüsima kättesaadavat infot ning äh, muutma info kättesaadavaks liikmesriikidele. ainult sellisel moel on meil võimalik ühiselt tegutseda. ja loomulikult parlamentaarne kontroll, millest täna siin räägime, on ka väga teretulnud. tervitame asjaolu, et selles valdkonnas on juba nii mõndagi saavutatud. millega omalt poolt siis siia midagi lisada sellesse tänasesse arutas, arutelu? nimelt mina, mina leian, et ühest kohtumisest aastast ei piisa, vähemalt kaks korda aastas peaks ühiskontrolli töörühm kokku tulema et töö oleks tõhus. võib-olla isegi sellest kahest korrast aastas ei piisa. meile tundub loogiline, et kohtumiste juhiks roteeruv eesistuja. paluksin, et te võtaksite seda võimalust arvesse. mis puudutab keelerežiimi, artikkel seitse Stockholmi äh, suunistest peaks ka siin kehtima. seda, äh, sellest lähtutakse ka esimeste konverentsil. härra Dmitri Kipros Εμείς ως Κύπρος θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό suur tänu. meie Küprosel leiame, et ühise ühiskontrolli töörühma prioriteedid ning töökorraldus on kõige olulisemad. nagu härra Dias de Mera ning härra Hall juba ütlesid, on, peaks võimaldama paindlikku tööd ning äh, kui koosseisus on ainult vähem kui kaks liiget äh, kõikidest parlamentidest, äh, ei ole see võimalik ja Euroopa Parlament peaks ka vähemalt kuue inimesega olema esindatud, nii et kuuskümmend kaks on hädavajalik arv. mis puudutab koosolekute sagedust, siis kokku tuleks tulla kindlasti rohkem kui kord aastas ja äh, see parlamentaarse ühiskontrolli töörühm ei peaks ju ainult päevakajaliste küsimustega tegelema, vaid peaks äh, ainult, äh, peaks ja vaid peaks olema paindlik, siis on see möödapääsmatu. kõik liikmesriigid peaksid saama ise valida omaenda esindajad lähtuvalt oma teadmistest nende asjatundlikkuse kohta liikmesriikide parlamendid äh, määravad ära, äh, kui oluliseks see töörühm kujuneb. erakorraliste koosolekute üle ei peaks äh, otsustama liikmesriikide parlamendid, vaid peaks olema ka juba ette määratletud erakorralised koosolekud ning see, kas peaks olema meil alakomisjonid, kes selle töörühma kontrolli aitavad määratleda. kõikide liikmesriikide parlamendid peaksid olema esindatud kõikides alakomisjonides. kui see ei ole nii, nii, siis neil ei ole juurdepääsu kogu infole, äh, iseenesestki sel-, mõista ja äh, konfidentsiaalsete dokumentidega tuleks töötada nii, nagu me teeme oma liikmesriikidesse. suur tänu, kallid kolleegid, seda koosolekut kantakse üle internetis, äh, nagu te kõik teate. kogu koosolekut kantakse internetis üle, ma lihtsalt juhin tähelepanu sellele härra Separas, Leedu. Gerbiami kolegos, iš tiesų kalbėjusieji. kallid kolleegid. Need, kes on juba sõna võtnud, on mitmeid tähtsaid teemasid tõstatanud. minagi räägiksin paarist tähtsast punktist meie tänaseks teemaks on uus äh, kontrollitegevus, äh, mis hõlmab äh, Euroopa Parlamente ja liikmesriikide parlamente ja liikmesriikide parlamente. me tahame, et see kontroll kujuneks edukaks, sellepärast et samasuguseid ülesandeid tuleb täita ka Eurojusti puhul. seetõttu me peaksime oma tegevust väga hoolikalt planeerima oluline on näidata liikmesriikide parlamentidele ning liikmesriikidele, et liikmesriigid on olulised ning äh, et ka riiklikult tasandilt saab Euroopa protsesse mõjutada. me kuulsime, et äh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühma suuruse kohta on äh, esitatud erinevaid arvamusi. mina leian, et see koosseis peaks olema koos, kooskõlas ülesannetega, kas lihtsalt viiakse läbi kuulamisi või lähtutakse liikmesriikide parlamentide laadsest töökorraldusest. ning teine asi, mida tahaksin mainida. usaldust Europoli ning liikmesriikide parlamentide vahel tuleb suurendada. seda tööd peab tegema liikmes, peavad tegema liikmesriikide parlamendid ning seda saab teha, valides oma esindajaid parlamentaarse ühiskontrolli töörühm tegeleb vägagi konfidentsiaalse infoga, isikuandmetega, konfidentsiaalse infoga, nii-öelda delikaatse infoga üldiselt, see, et seda peaks samuti arvesse võtma, äh, kui me räägime äh, selle töörühma suurusest. kolleeg, kes äh, just enne mind sõna sai, juhtis tähelepanu ühele väga asjakohasele asjaolule. nimelt koostööd võib teha ka piirkondlikul tasandil alakomisjonidena ning sel moel võib samuti töö tõhusust parandada suur tänu. Äh, proua Fantner äh, peab äh, oma lennukile ruttama, ta juba peaaegu on sellest maha jäänud. ma annan talle võimaluse vastamiseks ja mul on väga hea meel, et ta niigi kauaks jäi, ta pidi tegelikult varem lahkuda, lahkuma. ma annan teile siis võimaluse vastamiseks ja siis proua Kosmopooli ja ülejäänud kõnelejad saavad sõna hiljem. palun, proua Fantner suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid. Enda ning meie töörühma nimel tahaksin tänada teid kõiki teie märkuste, konstruktiivsete ettepanekute eest. meil on hea meel, et meie siiani tehtud töö mis käsitleb parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ülesandeid ning tööd, on teie jaoks tähtis teema. pärast tänase arutelu kuulamist olen seisukohal, et suurem osa äh, toetavad meie tehtud tööd, kuid on valdkondi, kus äh, me peame asju veel põhjalikumalt arutama meie töörühm püüab nüüd, nagu ma ennegi ütlesin, analüüsida kõiki esitatud kommentaare ning esitab kuueteistkümnendaks detsembriks uue ettepaneku. täna kuulsime konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas see uus töörühm peaks töötama, parlamentaarse ühiskontrolli töörühm. ja mõningaid kommentaaridest võib-olla võiks sisse võtta äh, selle töörühma kodukorda. nagu juba alguses öeldud, et parlamentaarse ühiskontrolli töörühm äh, lähtuvalt oma mandaadist peaks tegelema äh, talle sätestatud ülesannetega ning äh, me tahaksime seatud ajakavast kinni pidada ning me tahaksime, et esimeseks maiks kaks tuhat seitseteist oleks põhilised asjaolud paigas selle töörühmaga seoses. tuleb jõuda kompromissile ning loodetavasti saab selle siis vastu võetud, teistest küsimustest võib hiljem edasi rääkida. kõik, mis on kokku lepitud, saab uute tekstiversiooni kirja. suur tänu teile ja ning hüvast! kaks kõnejat veel. protsess on pidev, sellest räägin lõpus natukene, aga mul on väga hea meel, et äh, Slovakkia esindaja sellele juba viitas. aga järgmine kõneleja, palun. suur tänu, äh, ütleb proua Kosompoli kõigepealt äh, ma tahaksin äh, tänada selle seni tehtud töö eest ja eriti äh, suur tänu kuulub siin Slovakkiale eesistujariigina, kes on meid nii palju aidanud ettevalmistavas töös. aga lubage ka mul teha mõned märkused. kõigepealt esimene, teine küsimus Kreeka parlament on nõus tehtud ettepanekuga, sest me arvame, et me oleme saavutanud äh, hea tasakaalu siseriiklike ja Euroopa Parlamendi saadikute arvude vahel. ja piiratud äh, osalejate arv tähendab seda, et tekivad võimalused tõeliseks kontakt, tõelisteks kontaktideks ja aruteludeks. ja sellega koos äh, saame ka konfidentsiaalsuse tingimused täita. järgmine punkt, millest tahtsin veel rääkida, oli see, et äh, enamus parlamentide seisukoht on see, et aastas peaks kokku tuldama, tuleks kokku tulla kaks korda kakskümmend kaks äh, parlamenti oli sellel seisukohal ja ainult kümme parlamenti toetas kokkutulekut üks kord aastas selleks, et oleks võimalik jõuda kompromissile, teeksin mina ettepaneku, et esimesel poolaastal igal aastal oleksime me eesistujariigis korra koos ja siis teisel poolaastal tuleksime kokku Euroopa Parlamendis. nii oleks võimalik äh, kulusid kokku hoida. sest eesistujal on samuti väga palju teisi kohtumisi tuleb kokku, tuleb kutsuda külalisi ja nii edasi ja me võiksime teisel poolaastal siis parlamendi infrastruktuuri kasutada. ja struktuurist veel, kui me tuleksime kokku kaks korda aastas, siis see tähendaks seda, et need liikmed, kes peavad dokumendid ja raportid üle vaatama, saaks tegelikult vastavalt artiklile viiskümmend üks äh, seda tihedamini teha. meie parlamentaarne ühiskontrolli töörühm võiks esimesel poolaastal keskenduda eelmise aasta aruande hindamisele ja ma tahaksin, et selle, see raport esitatakse esimese poolaasta lõpuks ja teisel poolaastal siis äh, saaksime keskenduda juba operatiivkavadele järgmiseks aastaks. niimoodi on töö korraldatud meie alalises komisjonis, läbipaistvuskomisjonis, sest julgeolekuküsimused on tõesti pakilised. ja nii nagu politsei koostöö, on ka see valdkond väga tähtis. seda tähtsust silmas pidades peaksime me rohkem ära tegema kindlasti isikuandmete kaitse osas nii et äh, piisavalt, piisav parlamentaarne kontroll tuleks tagada. ma vabandan, ütleb härra esimees, aga aeg on otsas, aga härra Žinovski viimasena, palun, Poolast. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin äh, Troikat tänada nende ettepanekute eest. Äh, te olete konsulteerinud parlamentidega väga demokraatlikul viisil, see on eeskujulik ja ettepanekud, mis te olete esitanud, näitavad selgelt, et äh, teil oli soov kompromissile jõuda. esimene küsimus tegelikult on täiesti selgelt, äh, parlamendid ise peaksid saama otsustada, kes nende seast äh, sellisesse töörühma lähetatakse. teine küsimus et kui palju neid peaks olema, neid liikmeid, siis ühelt poolt peame loomulikult keskenduma operatiivsuutlikkusele eh, taolise töörühma puhul, aga teiselt poolt ei tohiks unustada ka selliseid küsimusi, et kui meil on igast rahvusparlamendist kaks eh, saadikut ainult, siis eh, ei saa niimoodi kindlasti esindatud kõik fraktsioonid, näiteks nagu opositsioon. ja meie teeksime ettepaneku, et igast parlamendist peaks tulema kuus liiget ja me teame, et äh, väga raske on äh, sellist äh, suurt kogu hallata, aga me oleme valmis Hispaania ja Saksamaa ettepanekuid toetama, et vähemalt neli saadikut oleks igast parlamendist, igal juhul oleks see väga hea samm. ja kolmas küsimuses, kui tihti peaks ja kus kokku tulema see töörühm? no see on meie jaoks kõige raskem alla neelata ettepanekus kuid võib-olla oleks võimalus jõuda mingisugusele kompromissile. oli väga palju neid, kes täna ütlesid, et peaks olema rohkem kohtumisi kui ainult üks ja võib-olla tuleks leida siis äh, lahendus selline, kus äh, lähtutakse sellest põhimõttest, mis meile on väga südamelähedane. nimelt, äh, et eesistujariik oleks alati ühe istungi korraldaja, aga et lisaks sellele toimuks Euroopa Parlamendis ka üks kohtumine ja kokku tahaks me, et aastas oleks kolm kohtumist. aastas siis mõlema eesistuja juures ja siis kolmas äh, lisakohtumine Euroopa Parlamendis. aga nüüd siis paneelis osalejatel vastamiseks aeg, härra Dias de Meera, palun, teie kord. suur tänu, esimees. ma tahaksin siis kiirelt ja lühidalt vastata meie arutelu oli täna väga rikkalik minu meelest on väga tähtis, et esialgu kohe selgitatakse asjad ära, ma nüüd vabandan nende eest, kes on seda kõike juba kuulnud ja teavad. aga Europol ei ole jõustamisamet ja seega ei saa neid võrrelda liikmesriikide politseiüksustega. meie tahame kontrollida mitte liikmesriikide politseisid, vaid äh, räägime ikka Euroopa ametist, millel ei ole mitte mingisugust äh, jõustavat iseloomu. ja seega äh, me ei tohiks üle tä-, me ei tohiks keeruliseks muuta Europoli definitsiooni, Europol on koostööamet infotöötlemisamet ja kriminaalluureamet põhimõtteliselt. see kontroll, mida me üheskoos hakkame Europoli üle korraldama, ei saa olema selline, nii nagu liikmesriikide tasandil on kontroll politseistruktuuride üle. Neid asju ei ole võimalik teineteise vahel võr-, teineteisega võrrelda. härra Bornil on täiesti õigus, me ei saa äh, seda kontrolli võrrelda ka relvajõudude üle äh, peetava kontrolliga, absoluutselt mitte aga tänane arutelu tõesti andis palju juurde me rääkisime päris palju sellest, mis demokraatliku kontrolli roll üldse on. aga ärgem las-, kaldugem teemast kõrvale, räägime ikkagi ennekõike Europolist. ja siis veel mõned küsimused, mis esile kerkisid. mis mind kõige rohkem huvitab parlamendipoolse läbirääkijana, on see, et ma ütlesin, et ma tunnen suurt äh, austus Troika ettepaneku osas, aga ma ei ole rahul sellega, et Euroopa Parlamendil on ainult kuus esindajat selles töörühmas, miks mind see ei rahulda, sest et äh, nii, nagu härra esimees Moraes teab, sõltuvalt sellest, mis nõukogu otsuses kokku pannakse ilma eelstruktureeridetagi, teeme me tegelikult juba seda järelevalvetööd Europoli, Eurokontrolli osas ja sinna kuulub kuuskümmend liiget. rahvasaadikud ei ole kindlasti nõus sellega, et mina olen nõus ainult kuue liikmega, see on minu esimene seisukoht. jah, ma võin üles näidata paindlikkust, seda nii kaua, kuni muidugi kui äh, liikmesriigid ja Troika on valmis äh, tagasihoidlikult suurema esindatusega Euroopa Parlamendi poolt. sest nagu ma varem ütlesin, artikkel kaheksakümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust ütleb, et Euroopa Parlament ja Rahvusparlamendid teevad seda tööd üheskoos. see tähendab, et äh, proportsionaalsus äh, mängib siin teatavat rolli. Euroopa Parlament on ju ometigi koos nõukoguga kaasseadusandja antud valdkonnas ja mina küll toetaksin äh, siseriiklike parlamentide juhi rolli. üks äh, meie Euroopa Liidu nõrkustest ja neid nõrkusi on palju, on see, et äh, siseriiklikud parlamendid ei ole rohkem kaasatud, nad peavad olema aga tulevikus rohkem kaasatud Euroopa Liidu taaselustamisel ja ümberkujundamisel, eriti praegu kriisiolukordades, millel on väga palju erinevaid põhjuseid, nagu me teame. nüüd liikmete arv. mul ei ole küll raskusi arutelude pidamisega sellel teemal, kuid kordaksin siiski, et äh, see töörühm peab olema suhteliselt väike nii nagu täna ka on öeldud, ta peab olema nii äh, toimimisvõimeline, kui see on vähegi võimalik. ja selles osas me peaksime pingutama ja minu viimane märkus, väga palju muredest, mis täna esile kerkisid, sõltuvad tegelikult kahest asjast. üks probleem on teada artikkel viiskümmend üks, artiklis viiskümmend üks tuleneb see minu muudatusettepanekust kakssada öeldakse täpselt, millised on selle kontrolltöörühma äh, pädevused, nii et need on tegelikult äh, väga hästi juba teada. ja siis äh, on esitatud, esitatud veel muresid, väljendatud muresid. kõik sõltub tegelikult edasi nüüd sellest, mis sammud astutakse millised eeskirjad oma tööks see töörühm ise vastu võtab ja lõpetan samaga, millest alustasin. tahaksin tänada kõikide märkude eest, need on, märkuste eest, need on mulle olnud suunaandvad ja teevad minu töö läbirääkijana kindlasti äh, sujuvamaks. jään teile lootma selles osas, et olete valmis kon-, kompromissile minema, aga samas äh, olete ka oma seisukohtades veendunud suur tänu, väga lühidalt äh, nüüd äh, Anita Schäfer ja siis äh, Hans Born ka. aga Anita Schäfer kõigepealt. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu nende väga konstruktiivsete sõnavõttude eest ühiskontrolli töörühma koostamise kohta panin kõik üles siia kirja ja edastan selle info ka Saksamaal siis ja võtame arvesse need seisukohad nagu ma aru saan, kõik on nõus sellega, et me peame tegutsema tõhusalt, ekspertteadmised peavad olema tagatud ja demokraatlik kontroll. tõhusus eh, minu meelest on saavutatav nii, nagu ma enne ütlesin oma sõnavõtus, mitte ainult eh, liikmete arvu läbi, vaid kui me intelligentsed lahendused leiame reeglitele, mis peaksid, millest peaks siis meie ühtine, ühtne parlamentaarne ühiskontrolli töörühm nüüd ekspertteadmised on võimalik tagada ainult siis, kui selles ühiskontrolli töörühmas ei ole esindatud mitte ainult eksperdid parlamentidest, vaid äh, tegemist peab olema alaliste liikmetega parlamentidest, niimoodi on võimalik üheskoos need ekspertteadmised üles ehitada. see on pidev protsess. ja nüüd äh, Genfi esindaja ütles Europoli kohta, et kui parlamentaarne ühiskontrolli töörühm luuakse, siis on Europol kaalutletud demokraatlikule kontrollile lõpuks ja kui see tõesti nii on, siis tuleb see kontroll ka demokraatlikult korraldada ja meie arvame, et kaks saadikut parlamendikoja kohta oleks demokraatlik äh, lahendus, see peegeldaks olukorda meie parlamentides paremini. kas te ei arva, et parlamentaarne kontrollikogu äh, ei peaks kokku tulema mitte mitte rohkem kui kord aastas, äh, kui me ennast tõsiselt võtame ise, siis vähemalt kaks korda aastas tuleks kokku tulla ja nüüd ootame siis Troika ettepanekuid, aitäh! Thank you, Mrs Schaffer uh,. Mr Bourne, you got a question from Mr härra Born, teil oli äh, küsimus härra Lopez Aguilarilt, kas te võiksite paari lausega vastata, arvestades, et ta ei ole siin mida peaks tegema juhul, kui keegi esitab küsimuse, aga samas ei ole äh, vastust kuulamas, ma eeldan, et kõigil on erinev lahendus selle kohta. aga praegusel juhul annan teile võimaluse vastata. jah, teda peaks kindlasti karistama jah, ta võib-olla kuulab ülekannet. mis äh, võimalused Euroopa Parlamendil on, et sanktsioone ei ole piisavalt, minu arvates siin võib lähtuda kahest äh, variandist mis puudutab siis tihedat koostööd äh, eelarve ja ka eelarve kontrolli komisjoniga mis puudutab Europoli rahastamist, kui see töörühm leiab, et Europol teatud valdkondades ei tee head tööd või teeb parem, võiks teha paremat tööd, siis oleks võimalik äh, ühendust võtta eelarve kontrollikomisjoni ja eelarvekomisjoniga. ja ei, ma tegelikult vastust ei tahtnud selle kohta, aga nüüd teine küsimus. see häbimärgistamine meedia poolt. kui Europol oma tööd hästi teeb aitäh, härra Born. head kolleegid, ma tahaksin eriti tänada rahvusparlamentide esindajad, te kõik töötate väga kõrgetel kohtadel justiits- ja siseküsimustes äh, kõrgetel kohtadel ja te olete võtnud aja, et siia tulla sellised koosolekud võib-olla ei ole alati niivõrd äh, arutelu Äh, foorumiks, ei ole alati võimalik kiiresti reageerida ja tegemist on üsnagi veidra töömoodusega, aga see, mis te täna olete teinud, äh, puudutab äh, väga konkreetseid ettepanekuid Troika plaani kohta ja see on kindlasti meile väga kasulik ja väga oluline on see ette, ettepanek hästi välja koguks nii nagu ka Europol on meil palju õigusloome esitusi eh, seoses julgeoleku valdkonnaga ja me mõistame seda ja ma tahaksin teile lihtsalt seda siin rõhutada, rahvusparlamentide esindajad. kui Euroopa Parlament eh, käsitleb terrorismivastase rahapesu teemaga, arvestades julgeolekuga seonduvad eh, suveräänsusküsimusi, tegemist on väga tundliku teemaga, eriti kui me räägime kontrollist sel põhjusel on meil eriti hea meel, et te olete siia tulnud ja siia jäänud ja annab meile selgeid äh, ettepanekuid ja tagasisidet. härra Diestemera ja mina oleme teile väga tänulikud ja ma tahtsin rahvusparlamentide esindajaid äh, siia tuleku eest tänada, aitäh, et tulite Euroopa Parlamendi libekomisjoni ja vabandan, et meie vaid kahekesi siin teid lõpuks täname, aga me oleme väga tänulikud igal juhul teile ja see oli tõeline privileeg. ja sellega on äh, meie koosolek lõppenud. aitäh, kolleegid. ja loodetavasti äh, kevadel äh, lahenevad need küsimused, aitäh teile abi eest!